Good afternoon, colleagues um.... tere pärastlõunat, kallid kolleegid. alustame seitsmeteistkümnenda päevakorrapunktiga nüüd. ja saadik, kes palus seda päevakorda võtta, on kohal, nii et alustagem sellest. hommikupoolikul saite te kätte ka kirja, mis minul oli adresseeritud ja puudutas tagasivõtulepingute haldamist, vastus oli meie küsimusele seal kirjas ja me jaotasime selle vastusega hommikul välja teile ja nüüd me arutame seda teemat. tuletan meelde, et viiendal detsembril toimus meil arutelu eh, peadirektor Rutega siseasjade peadirektoraadist selle üle, kuidas rakendatakse Euroopa Liidu tagasivõtulepinguid ja eh, puudutati ka tööd ühistes tagasivõtukomiteedes. tollal me tookord, viiendal detsembril ei saanud tegeleda Euroopa Liidu Afganistani eh, vahelise koostööga ja sellepärast oleme selle pannud kirja täna meie päevakorra hulka, et me seda arutame, aga härra Rute ei ole täna ise kohal aga küll teda asendab härra Mordu. ja libe koordinaatorid palusid ka, et Mali küsimus, nimelt standardtöökord Euroopa Liidu ja Mali Vabariigi vahel migratsiooniküsimustes ka arutellu pandaks. ja ka õigustalitus on kohal siin saalis eh, ja võtab vajaduse korral sõna. nii et nüüd ma palun, et härra Mordu võtaks sõna tutvustuseks ja siis on, toimub meil arutelu, palun. ma tänan, härra esimees, lugupeetud saadikud, enne kui tulen sisuliste küsimuste juurde, tahan avaldada tänu selle eest, et mul on võimalik teiega jagada informatsiooni arutelude kohta, mis meil toimuvad Afganistani ja Maaliga, eh, toimusid möödunud aastal rändevallas ja Afganistaniga on ka allkirjastatud ühised edasised sammud. esimees ütles, et seda ei olnud võimalik detsembrikuisel kohtumisel äh, käsitleda. Äh, härra Mattias rääkis äh, tookord sellest aruteluks aega ei jäänud ja nüüd ma annan teile põhjaliku ülevaate, kuidas on lood meie kokkulepetest partnerriikidega. alustan standardtöö korrast Äh, mis meil on selleks, et tuvastada isikud ja tagasi saata isikud, kellel ei ole õigust Euroopa Liidus viibida ja kui nad on pärit Malist. Mali, nagu te teate, on üks peamisi riike, päritoluriike, kust tulevad Lääne-Aafrikast meile illegaalid. kümme tuhat saabus Itaaliasse kaks tuhat kuusteist. see on suur arv, kuus tuhat oli neid aastal kaks tuhat viisteist ja Mali on traditsiooniliselt mm, ka mitte eriti koostöö aldis oma kodanikke tagasi võtma, kui need on illegaalselt Euroopa Liidu territooriumil. ja sellepärast on loomulik, et me vaatame, kuidas olukorda parandada. ja tähtis on ka rõhutada, et mõned riigid, sealhulgas ka Mali, ei taha eriti äh, ametlik kõike vast-, tagasivõtulepinguid sõlmida ja põhjuseks on poliitilised kaalutlused, siseriiklikud kaalutlused. ja see teema on ka väga delikaatne nende rahva silmis ja seda vaatamata sellele, et on olemas ametlik kokkulepe, et pidada läbirääkimisi nendes küsimustes, seda on Euroopa Liit soovinud, see on kirjas ka Cotonou lepingus ja äh, artiklis kolmteist raamlepingus, nii et meil on omad ootused, äh, et Cotonou vastavad sätted tõesti ellu viidaks, aga me peame ka mõistma, et äh, mitte alati ei peeta seda küsimust sama tähtsaks meie partnerriikides kui meie juures aga see on üks meie koostöö alussambaid ju. mõned meie partnerriigid on valmis rohkem mitteametlikult äh, selle teemaga tegelema ja terve rida liikmesriike ongi asjale nii lähenenud juba aastaid ja komisjon, nagu me teatasime Euroopa Liidu tegevuskavas naasmise kohta, mis võeti vastu septembris kaks tuhat viisteist, et meiegi läheme seda teed, et kaalume võimalusi, kuidas vabatahtlikult ja mitteametlikumalt eh, ellu viia tõhusat naasmispoliitikat ja muuta see tegusaks ja see on taustaks eh, miks me tegime ettepaneku Maalile arutada Eh, sellist standardtöökorda. ja ma tahan siin rõhutada selgelt, et selline standardtöökord on kavandatud, eh, välja arendatud eh, haldusmenetlusena. lihtsalt seatakse tähtajad, mille kestel tuleb vastata, taotlustele välja anda nasmisdokumendid või kui on vaja identifitseerida dokumentidega isikud, kes illegaalselt on Euroopa Liidus ja standardtöökord ei ole õiguslikult siduv ja sellepärast ei loo ka mingeid uusi kohustusi osapooltele. ja tahan rõhutada veel ka seda, et öö, kuidagimoodi ei kitsenda öö, see, seda, mis toimub öö, üksikute põgenike küsimuste käsitlemisega nüüd eh, Hollandi välisminister käis möödunud aasta lõpul Bamakos eh, ja eh, siis väideti, et Euroopa Liiduga Mali alla kirjutanud tagasivõtulepingu kahjuks, aga Mali siis andis tagasikäigu Äh, ja see kahetsusväärne asjaolu näitab, et kui me tahame edasi liikuda tagasivõtu vallas, siis Euroopa Liit peab kõigepealt olema paindlik mõnede riikide puhul, kes poliitilistel põhjustel ei taha siduvat äh, tagasivõtulepingut ega taha ka avalikku arutelu koduriigis selle üle. ja ma arvan, et täiesti loomulik on äh, nüüd üle minna järgmisele päevakorrapunktile, nimelt et kuidas ühiselt edasi liikuda rändeküsimustes Afganistani ja Euroopa Liidu vahel. Need ühised edasised sammud on dokument, mis kirjutati alla oktoobris kaks tuhat kuusteist, pärast seda, kui kuus kuud olid toimunud väga avameelsed, konstruktiivsed ja läbipaistvad arvamuste vahetused. ja ma räägin teile sellest üleüldisest kontekstist, eh, milles ühised edasised sammud sündisid. kõigepealt olete kindlasti kursis väga hästi, et tegemist on pretsedenditult suure eh, eh, rändevoogudega olnud Afganistanist aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist Euroopa Liitu ja afgaanid selle aja jooksul on moodustanud suuruselt teise rühma illegaalsete immigrantide hulgas pärast süürlasi ja nüüd arvudest rääkides aastal kaks tuhat viisteist oli kakssada seitsekümmend tuhat afgaani, kes ebaseaduslikult sisenesid Euroopa Liitu aastal kaks tuhat kuusteist, üle kümne tuhande oli neid. aprillist kaks tuhat viisteist on afgaanid olnud ka suuruselt teine rühm taotluse esitajatest, kes on palunud rahvusvahelist kaitset Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist, veel mõned arvud tähtis on, et me mõistaksime konteksti. sada kaheksakümmend tuhat varjupaigataotlust tuli afgaanidelt. Need registreeriti peamiselt Ungaris, Rootsis, Saksamaal ja Austrias. ja kui me vaatame, kuidas oli olukord aastal kaks tuhat kuusteist, siis novembrikuu lõpuni kaks tuhat kuusteist, selle aja kohta on meil arvud olemas, sada kuuskümmend tuhat taotlust rahvusvahelise kaitse saamiseks registreeriti ja üle kahe kolmandiku neist Saksamaal. kui me vaatame, mis toimub edasi nende taotlustega, see on väga tähtis eh, statistika, aastal kaks tuhat viisteist liikmesriigid, eh, varjupaigaametised, eh, üheksateist tuhat esialgset otsust langetasid, see oli aasta kaks tuhat viisteist ja kaheksakümmend kolm tuhat novembri lõpuni kaks tuhat kuusteist on vastu võetud, nii et see on väga tähtis eh, suundumus. Eh, me näeme ühelt poolt jah, et eh, kaitsemäär erineb liikmesriigiti tunduvalt, samas see tunnustamise hulk afgaanide puhul on vähenenud aastaga kaks tuhat viisteist võrreldes septembris kaks tuhat viisteist kuuskümmend kaheksa protsenti kõikidest taotlejatest said kaitse, aga kui me vaatame septembrit kaks tuhat kuusteist, aasta hiljem, siis see määr on, on kõige madalam, kolmkümmend kaks protsenti taotlustest rahuldati. nii et äh, suur langus. see võib-olla on üllatav et tunnustamise määr niivõrd on kahanenud, aga on vaja ka mõista, et kõik otsused, mis puudutavad varjupaika, langetatakse individuaalset juhtumit hinnates, aga põhjalikult seda tehes ja see vähenemine tähendab, et äh, kaks tuhat kuusteist mm, väga palju taotlusi äh, esitati just majanduslikel põhjustel kaitse saamiseks ja paljud afgaanid augustis, septembris kaks tuhat viisteist tuli eh, ka seetõttu, et inimkaubitsejad andsid valeinformatsiooni. Eh, nüüd on meil menetlused välja arendatud ja tõesti on tegemist individuaalse väga põhjaliku hindamisega iga juhtumi puhul. ja kui keegi ei ole, eh, ei vasta tingimustele, saada rahvusvahelist kaitset, peab ta ka naasma. kaks tuhat kuusteist äh, alguses ei olnud äh, üldist raamistikku selle mm, ka tegelemiseks, vaid äh, toimisid kahepoolsed kokkulepped Afganistani ja mõnede liikmesriikide vahel. ja see, et koostööraamistik puudus, tekitaski halli tsooni, kus just inimkaubitsejad said kasumit lõigata ja see tekitas tohutuid raskusi nii põgenikele kui ka vastuvõtvatele riikidele. jah, me mõistame, e, kuivõrd keeruline on olukord Afganistanis, aga samas e, illegaalsed sisserännanud e, on reaalsus, millega tuleb tegeleda ja see on meie mõlema huvides, nii Afganistani kui Euroopa Liidu huvides leida siin ühisosa ja süvendada koostööd on selge, et kuritegelikud organisatsioonid, kes korraldavad illegaalselt afgaanide rännet eh, Euroopasse, ei ole ohuks mitte ainult meie julgeolekule, vaid ka Afganistani julgeolekule ja majandusele. ja ma rõhutan ka, et viimastel kuudel üle seitsmesaja kahekümne tuhande afgaani eh, on naasnud Pakistani ja Iraani ja Afganistani president on tervitanud seda naasmist ja julgustanud afgaane eh, Pakistanis ka tagasi tulema Afganistani eh,. ja see on suurem arv nüüd, kes naasvad sealtkandist kui need, kes tulevad tagasi Euroopast. seni ainult neli tagasisaatmisoperatsiooni Afganistani on aset leidnud. seitsekümmend kuus on olnud neid isikuid, kes on tagasi saadetud. ja need neli tagasisaatmisoperatsiooni, nendest kolm eh, korraldasid kahepoolsed liikmesriigid oma kahepoolsete memorandumite alusel. ja need lennud mm, toimusid täielikult koostöös ja koordineeritult Afgaani äh, ametivõimudega ja peeti kinni täiel määral ka inimõigustest ja Euroopa Liidu eh, õigusest. ja väga tähtis on ka rõhutada, et vabatahtlik naasmine jääb eh, loomulikult eelistatud lahenduseks. ja me oleme näinud, kuidas seitse korda on kasvanud vabatahtlik eh, Euroopa Liidu abiga naasmine Euroopa Liidust Afganistani mööda liitunud aastal kuus tuhat, viis tuhat üheksasada kolmkümmend kaks täpsemalt vabatahtlikku naasmist aastal kaks tuhat eh, kuusteist, kui kaheksasada oli neid aastal kaks tuhat viisteist. Eh, nüüd sund tagasisaatmine mm, on ka üks eh, asi, mis paneb võib-olla vabatahtlikult naasma kui selleks abi osutatakse. ja nüüd ma räägin, eh, kuidas eh, ühiselt edasi liikuda, millised on need sammud sisuliselt ja räägin ka, millised millist positiivset mõju eh, peaks avaldama kõik see meie kahepoolsetele suhetele Afganistaniga, mis lähevad kaugemale kui lihtsalt rändeagenda. kõigepealt ühised edasised sammud kujutavad endast ühist poliitilist tegevust rände vallas, mis võimaldab Euroopa Liidul ja samuti Afganistanil paremini eh, hallata seda väga keerulist nähtust mõlema poole jaoks. tegemist on poliitilise deklaratsiooniga, mis sillutab tee eh, lühemas perspektiivis ka struktureeritud dialoogile ja edasisele koostööle rände vallas. teiseks, ühised edasised sammud kujutavad endast kõikehõlmavat lähenemisviisi ja nagu ma enne ütlesin, seegi ei puuduta ainult illegaalset sisserännet, vaid terved rida teemasid, mis ühiselt huvi pakuvad, näiteks meetmeid selleks, et soodustada naasmisprotsessi, samuti eh, info ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, teavitatakse elanikkonda sellest, millised ohud valitsevad illegaalse sisserände puhul. ja samuti puudutab see naasmisprogramme ja abi naasmisel me tahame ka anda võimaluse luua piisavad vastuvõtutingimused ning äh, toetada jätkusuutlikku integreerumist ühiskonda, kui naasetakse. ja me toetame Afganistani äh, võimusid ka võitluses inimkaubanduse ja narkokaubanduse vastu äh, ning väga tähtis kolmandaks on rõhutada, et ühised edasised sammud ei puuduta pagulasi, vaid ainult illegaalseid sisserännanuid, kellel, kes ei ole taotlenud varjupaika Euroopa Liidus või kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud. ja ma arvan, et oluline on see, et sellele rõhku panna, ühised edasised sammud äh, tähendavad illegaalsete sisserännanute tagasisaatmist ja mitte nende isikute tagasisaatmist, kes on saanud pagulastaatuse. meie rändepoliitika äh, on midagi, mis vastab täielikult rahvusvahelisele õigusele ja mitte tagasisaatmise põhimõttele. ja meie eelistatud variant on loomulikult kokku leppida tagasivõtulepingutes kolmandate riikidega ja me teeme seda ja iga kord, kui võimalik, ka sõlmime sellised lepingud. Äh, ja see dokument, mille te hommikul saite, aruanne käsitleb täpselt, kuhu me oleme välja jõudnud oma partnerriikidega selles vallas. aga möödunud aastal eh, Nigeeriaga meil toimusid eh, läbirääkimised, oktoobris algasid need, samuti Tuneesia ja Jordaaniaga pidasime neid läbirääkimisi, saime selleks mandaadi aastal kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kuusteist vastavalt. ja me tahame ka täiemahulist äh, tagasivõtulepingut Afganistaniga kunagi tulevikus, ähm, mis hakkab tuginema nendele ühistele edasistele sammudele. see on loomulik, aga kõigepealt on vaja saada nõukogult äh, mandaat ja siis ka nõusolek Euroopa Parlamendilt. nii et minu sõnum täna on lõpetuseks. Mm, äh, meil on vaja ka pragmaatilised olla, silmas pidada poliitilist tundlikku olukorda meie partnerriikides ja samas peame lähtuma äh, ka vajadusest tagada, et need, äh, kes vajavad kaitset, ka selle saavad. ma tänan. Um, suur tänu kolleegid, äh, kes tulid saali pärast seda, kui härra Mordüü juba oli hakanud kõnelema, ütlen, et täna hommikul äh, jõudis meieni kiri, üldine kiri tagasipöördumise, tagasisaatmise kohta, nii et see peaks olema teie kaustades ka olemas. ja härra Mordu, äh, kas te saaks, saadaksite meile edasi standardtöökorraga Mali kohta, see oleks väga kena, siis ma saadaksin selle edasi kolleegidele. ja Judith Sargentini, palun esimesena suur tänu, esimees, ja suur tänu Euroopa Komisjonile selgituste eest ja ka selle kirja edastamise eest. mul on hea meel, et see teema on nüüd uuesti päevakorras. alustagem siis sellest kirjast. siin sissejuhatuses on öeldud, et see puudutab ainult äh, ametlikke äh, tagasivõtulepinguid, aga täna on jutuks äh, mitteametlikud ja te rääkisite täpsemalt Afganistani ja Mali eba, äh, vabandust, mitteametlikest tagasivõtulepingutest. aga teie kiri ei ole väga järjepidev, sest et siin räägitakse ka Euroopa Liidu Türgi avaldusest ja see ei ole ametlik tagasivõtuleping ma saan aru, et meil on tagasivõtuleping äh, Türgiga, mis põhimõtteliselt enam-vähem ka on ennast õigustanud, aga ta ei ole ametlik. probleem seisnebki selles, et mitteametlikud äh, lepingud, mis parlament, mille puhul parlamendil on Lissaboni lepingu kohaselt äh, õigus sõna öelda kaasa ainult rahvusvaheliste lepingute osas Äh, pressiavaldused äh, või vastastikuse mõistmise memorandumid või äh, mingisugused avaldused ei lähe sinna alla, ma saan aru, et Afganistani ja Mali ei ole praegu huvitatud ametlikust kokkuleppest ja üritate selle ka kuidagi ümber käia, aga asi on selles, et kummalgi poolel ei saa praegu parlament tegelikult välja pakutud lepingute üle demokraatlikku kontrolli rakendada. näiteks tagasivõtu osas jõuavad meieni mingil hetkel arvud ja me võiksime nõuda äh, infot selle kohta, et eh, mis on saanud nendest inimestest, kes tagasi saadeti selle lepingu kohaselt. meil on kohustus äh, seda tööd teha äh, meie kohustus on inimestele teatud teenused anda selleks, et neil oleks võimalik elu uuesti alustada nendes riikides, kuhu nad tagasi saadetakse, aga nüüd avaldused ja mingisugused mitteametlikud kokkulepped ja vastastikuse mõistmise memorandumid on äärmiselt äh, problemaatilised, kuivõrd nad ei lähe selle järelevalve alla. mul on mures sellepärast, et need inimesed, kes ei saa varjupaika Euroopas äh, saadetakse tagasi nende koduriigi, sellest ma ei taha rääkida, aga ma tahaksin, et see asi oleks läbipaistvalt kirjas seadusandluses. ja ma tahaksin teada, et millised mitteametlikud kohtumis-, äh, lepingud on veel tulemas äh, lähitulevikus. ja võtaksin Mali näitena ma olen Hollandi pär-, äh, Hollandist pärit, Hollandi ajakirjandus rääkis sellest asjast väga palju, aga minu meelest ühe asjaga pandi tõsiselt mööda Maliga toimunud mitteametlikul kohtumisel, üheteistkümnendal detsembril kohtunud, toimunud mitteametlikul kohtumisel oli see, et meie siin Vahemere sellel kaldal olime väga uhked me olime nii uhked selle üle, et meil õnnestus Maliga öö, äh, kokkulepe saavutada, et see osa Äh, sai kaante vahele ja me ei rääkinud, unustasime rääkida sellest, kuidas me Mali peaks, Malit peaksime toetama nende arengutöös. asi läks nii äh, halvasti äh, mööda, et Hollandi suursaatkond Bamakos saatis noodi välisministri toetusel, kus nad ütlesid, et tegemist on täieliku mitteametliku kokkuleppega me oleme palunud juriidiliselt teenistuselt äh, hinnangut selle kohta, et äh, mis, mismoodi äh, tõlgendatakse Lissaboni lepingu kohaselt Afganistaniga sõlmitud lepingud ja millised on meie õigused demokraatliku järelevalve tagamiseks, aga see konkreetne ähm, noot Bamakost selle kohta, et Bali kokkulepe on täiesti mitteametlik äh, viitab sellele, et Afganistani puhul tuleks äh, see hinnang kiiresti saada. ma olen ühtlasi liige ka Arengukomisjonis ja olen sellest teemast üritanud rääkida mõlemas komisjonis, sest tegelikult me siin rakendame pitsaprääniku poliitikat. aga need ka ei ole kusagil ametlikult kirjas ja ei lähe järelevalve alla. see väide näiteks et kaubanduslepinguid hakatakse muutma siis, kui riik ei ole valmis äh, alla kirjutama äh, ametlikku või mitteametlikku tagasivõtulepingut. no ka kaubanduslepingute osas on meil pädevust, ei saa lihtsalt teha selliseid ettepanekuid, see on kirjas rahvusvahelistes lepingutes, millised on meie öö, äh, õigused. nüüd Maroko. nagu ma saan aru, käimas on läbirääkimised ametliku öö, tagasivõtulepingu osas. aga Maroko noored öö, mehed, kes on tulnud pagulaste vooluga Euroopasse, aga kellel ei ole pagulase staatuseks õigust Euroopas, peavad koju tagasi minema, ma olen sellega täiesti nõus. see, kuidas nad on käitunud Saksamaal ja Hollandis, on problemaatiline. aga asi on selles, et Maroko ei võta neid tagasi ja mida ütleme meie selle peale, me nõuame tagasivõtulepingut, kus Maroko võtab tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud, kes on tulnud läbi Maroko Euroopasse. kas me ei nõua nendelt mitte vale asja? kas me ei peaks natukene tooni muutma Marokoga ja e, lõpetama selle tagasivõtulepingute läbisurumise, kus nõutakse riigilt nende kodanike hulka mittekuuluvate inimeste tagasivõtmist ja ma arvan, et see oleks mõistlikum lähenemine. Liibüa, e, nüüd e, ma tahaksin teada, mis selle asjaga on. täna on teisipäev, olen Donald Tuski kirja näinud, kus räägitakse äh, korralikest vastuvõtukeskustest Liibüas. spekuleeritakse väga palju selles küsimuses, aga ma tahaksin teada, et milline tagasivõtuleping on siis kuskil seal loomisel. ma kujutan ette, et see on mitteametlik leping, mida te seal koote ja see tähendab seda, et mul järelevalvet jällegi ei ole, aga ma tahaksin vähemalt teada, mis toimub. ja siis demokraatlik järelevalve ja meie õigus äh, Lissaboni lepingu kohaselt on üks asi ja siis lisaks veel sellele inimõiguste ja põhivabad õiguste küsimus ja see minu viimane märkus, härra esimees, meil ei ole mitte mingisugust võimalust praegu kontrollida seda, kuidas koheldakse neid inimesi, kes vii-, viiakse tagasi mitteametlike lepingute alusel. näiteks Mali puhul on olnud näha, et äh, Mali on kahe kodaniku vastuvõtmisest keeldunud, kes tulid Prantsusmaalt ULSC passeega, ja ei võtnud neid, äh, kes saadeti Malile tagasi sellepärast, et nendele ei antud pagulase staatust. ja ma arvan, et niimoodi ei ole õige asi, see asi õige ja mingil hetkel äh, tekib meil see kriis, et keegi, kes saadetakse tagasi mitte ametliku lepingu kohaselt, satub raskustesse ja nendega juhtub midagi halba ja siis oleme meie süüdi. suur tänu, Judith Anna Koomes. suur tänu suur tänu selle mm, info eest, äh, härra Murdu. mul on kaks küsimust, kõigepealt demokraatlik järelevalve mida on ka komisjon kavatsenud ette võtta selleks, et tagada, et see järelevalve oleks võimalik meie parlamendi poolt. nimelt nende Afgaani kodanike puhul, kes on tagasi saadetud kriisikeskustest Kreekas ilma tõenditeta selle kohta, et neile üldse andigi võimalus, antigi võimalus äh, pagulastaotlus äh, esitada. või äh, need Sudaani kodanikud, kes eile saadeti läbi Itaalia tagasi Sudaani, vastavalt lepingule, mi-, mille osas läbirääkimisi pidas Itaalia politsei, kas selles osas on mingisugune järelevalve tagatud mitte parlamendi poolt, vaid komisjoni poolt, kes peaks olema nagu äh, lepingute valvekoeraks ju ja kelle ülesandeks on tagada, et valitsused täidavad nendele pandud kohustusi varjupaiga ja inimõiguste poliitika äh, kohustuste osas. järgmine küsimus. jah. kena, et räägitakse tagasivõtulepingutest selliste riikidega nagu Gruusia, Rootsi, Puneem või Venemaa kus meil on tegemist äh, riikidega, kes äh, suudavad võtta vastutust, kes on organiseerunud riikidega, kas ei ole mitte täiesti vastutustundetu, et peetakse läbirääkimisi või üritatakse neid läbirääkimisi pidada äh, nende riikidega, kelle puhul on ette teada, et nendel ei ole mitte mingisugust kontrolli oma riikide üle ja kes ei suuda nendest lepingutest kinni pidada ja Afganistan või Liibüa kas te olete rääkinud ka välisteenistusega läbi nendest küsimustest, kas välisteenistus kuidagi on ka panustanud nendesse läbirääkimistesse? isegi kui te lepite kokku sellises tagasivõtulepingus, siis ei ole see mitte midagi väärt, sest et need riigid ei suuda täita neid lepinguid, Liibüa puhul on see ilmselge. ja järgmine küsimus rääkisite väga palju eh, kriminaalide ärile lõpu tegemisest. mida siis tegelikult on komisjon ette võtnud, et veenda liikmesriike selles, et kõige parem viis, kuidas eh, nende ärile lõpp teha, on see, et pakutakse inimestele turvalised ja legaalsed koridorid. Kanadal on sellised koridorid paigas, paljudel teistel riikidel ka, meil ei ole ja eh, see tähendab seda, et kõik, kes siia jõuavad, kas varjupaiga taotlejad äh,, Äh, või pagulased peavad seda tegema illegaalseid koridore pidi ja, ja siin siis taotlema pagulasstaatust. ja veel. ja mida on komisjon ette võtnud äh, selleks, et äh, närbuks selline poliitika, millega ainult hoogustatakse kaubitsemist, kuldviisade süsteem nimelt nimelt süsteem, kui maksad, võid tulla ja mitte keegi seda asja ei kontrolli. komisjon ei kontrolli tegevust liikmesriikides, kes on eh, liitunud selle võidujooksuga, eh, mida kujutavad ennast, mida kujutab endast kuldviisade süsteem. suur tänu, härra Alla Aho! suur tänu, härra esimees, ja suur tänu komisjonile selle ülevaate eest. Euroopa äh, Liidu ja Afganistani ühtne standardne töökord on väga oluline samm Euroopa Liidu varjupaigapoliitika tõhusamaks muutmisel. mulle meeldis see, et te rõhutasite seda, et me ei räägi siin täna pagulastest, vaid inimestest, kelle puhul on selgunud, et nendel ei ole vaja varjupaika ja et nad pigem kasutavad, kuritarvitavad seda süsteemi ära. mõned äh, inimõiguste organisatsioonid on süüdistanud Euroopa Liidu juhte, et äh, nad on survestanud Afganistani alla kirjutama sellele lepingule, ma ei tea, kas on nii, kuid minu meelest on oluline, vajalik ja täiesti õigustatud, et äh, doonorlu abi seostatakse riigi äh, sooviga teha koostööd ka varjupaiga ja rändeküsimustest. see ühtne tee edasi ehk see ühtne töökord näeb ette teatud piirmäära tagasisaatmistele lendude suhtes, et on teatud äh, piirangud pandud äh, nii saadetavate inimeste, tagasi saadetud inimeste arvule kui ka kasutavatele lendudele. mis on õigustused selle taga ja ärimudel, mida kasutavad äh, kriminaalid, kes teenivad sissetulekut pagulasvoogude pealt kuidas äh, näiteks turustavad nad oma teenuseid potentsiaalsetele klientidele Afganistanis ja veel, kas on komisjoni ja äh, Somaalia ametivõimude vahel toimunud äh, läbirääkimisi tagasivõtu osas. nagu te teate, paljudes liikmesriikides on Somaaliast pärit inimeste hulk äh, olnud äh, üsna märkimisväärne, tegemist on üldjuhul ebaseaduslike sisserännanutega. taotlused, äh, isegi kui nad on tagasi lükatud, on olnud täiesti peaaegu et võimatu neid inimesi tagasi saata kodumaale. suur tänu, Barbara Spinelli! suur tänu, härra esimees ja suur tänu komisjonile! suur tänu nii selle kirja eest kui ka ülevaate eest. ma viitaksin sellele, et kõik need niinimetatud mitteametlikud lepingud on sõlmitud riikidega, kus on lääneriigid olnud sõjategevusse kaasatud, Mali, Liibüa, Afganistan. ja see on tegelikult kogu asja iva sest et äh, rändevood ja raskused, mis on seotud äh, majandusviisade andmisega ähm, nendest riikidest pärit kodanikele, on meid viinud äh, sellisesse olukorda ja eriti suureks probleemiks on saatjate alaealised olnud. mul on mõned konkreetsed küsimused nii Mali kui ka Afganistani kohta. kõigepealt Mali. minu meelest ei piisa sellest, kui me ütleme, et et äh, on kahetsusväärne see, et Mali ei ole olnud nõus äh, standardse töökorraga ja on kuidagi taandunud sellest lepingust. sellest ei piisa, minu meelest on tekkinud äh, siin arusaamatus. Mali kokkulepe kuulutati välja, aga siis loobus sellest või, või selle uudise lükkas ümber Mali äh, juhtkond. mitmed vabanduühendused on öelnud, et selliseid lepinguid ei oleks pidanud üldse alla kirjutama, seal kohalikud öö, omavalitsused on rääkinud, et vabandust, kodanikuorganisatsioonid on rääkinud, et Euroopa Liit on petnud öö, Maalit ja sellepärast nad võtsid oma allkirja tagasi ja tek-, mul tekib küsimus, et kuidas selline asi sai üldse juhtuda, et selline info levib ja et kas Euroopa Liidu poolt äh, on tõesti rikutud äh, riikide suveräänsust selliste lepingute koostamisel. ja nüüd Afganistan. ma kordan, et äh, väga raske on äh, majandusmigrante varjupaiga taotlejatest eristada ei piisa sellest, et äh, me peame kinni pidama kõikide varjupaigataotlejate puhul teatud menetluskorrast. Äh, Afganistan on äärmiselt ebastabiilne riik terrorismivastane võitlus äh, seal on täiesti läbi kukkunud Äh, Talibani kontrolli all on Afganistani territooriumist väga-väga suur osa. ja arvestades seda, et see olukord on nii ebastabiilne seal kohapeal, kas ei oleks parem see, kui äh, me lükkame edasi igasuguse tagasivõtulepingu sõlmimise praegu nendega? ja nüüd siis veel Liibüa see, mida öeldi tagasivõtulepingu kohta Liibüaga, minu meelest on väga ohtlik. see, et komisjon jätab äh, mulje, et äh, inimeste tagasisaatmine sinna on turvaline, see ei ole õige. suur tänu, proua Albiol. suur tänu teisel oktoobril kaks tuhat kuusteist allkirjastas Euroopa Liit kokkuleppe Afganistaniga selleks, et tagasi saata võimalikult kiiresti isikuid ja see kokkulepe puudutab lende, kuhu mahub ligi viiskümmend inimest. kavas on ehitada ka Kabuli lennujaama eraldi terminal selliste lendude jaoks. see leping sõlmiti ilma selleta, et teavitataks kodanikke ega ka mitte Euroopa Parlamendi saadikuid. allkirjastamine toimus äh, hämaruses, ilma et oleks teavitatud sellest täiesti uskumatust barbaarsest otsusest need isikud tagasi saata, ilma et neil oleks rahvusvahelist kaitset. tegemist on inimestega, kelle puhul on keeldutud rahvusvahelisest kaitsest tegemist on ebaseaduslikult riigis viibivate sisserändajatega, aga mida see tähendab? see tähendab seda, et ebaseaduslikult riigis viibijad peavad siis surema Afganistanis, et sellel pole mingit tähtsust. tegemist on äh, riigiga, äh, mille saatuse üle on otsustanud Ameerika Ühendriigid. suur osa territooriumist on nüüd relvastatud rühmituste kontrolli all. üle tuhande hukkunu on äh, sajad rünnakud on aset leidnud viimastel aegadel ja see kõik toimub Euroopa Liidu teadmisel. mõned ei soovi, et pagulased äh, sisenevad meie territooriumile, teised ütlevad, et need pagulased on juba ju olem-, siin. kas nad tuleb siis tõesti saata lennukis tagasi nende koduriiki? kas tegemist on Genfi konventsiooni rikkumisega? asüüliõiguse rikkumisega? Te rõhutasite ka seda, et kokkuleppe eesmärgiks on võidelda inimkaubitsejatega, aga võidelda kas me teeme seda nii, et me saadame inimesed lihtsalt tagasi ja kas see ongi võitlus? me võiksime leida legaalseid viise. me ei tohi kaubitsejatele jätta võimalusi, sõlmides kokkuleppeid selliste riikidega nagu Mali ja Liibüa tegemist on šantaažiga tegelikult. Äh, me ütleme, et me jätame teid rahalisest ar-, abist, arenguabist ilma, kui te ei sõlmi kokkulepet isikute tagasivõtmiseks. kas te leiate, et see on õige? Grazie, grazie, president. suur tänu, esimees. tänan selle info eest, härra komisjoni esindaja. ma jagan kolleegide seisukohti. mis puudutab äh, Afganistani kodanikke, on väga raske vahet teha majanduspagulastel ja põgenikel. Itaalia on üks nendest riikidest, kuhu saabuvad äh, Af-, Afganistani kodanikud ja enamus nendest saabujatest on saatjate alaealised. kuna on raske vahet teha kaht tüüpi sisserändajatel siis tekib järgmine küsimus. kas nende kokkulepetel on tõesti mingi tulevik? konfliktijärgne sotsiaalne võrgustik Afganistanis on väga habras. kes siis sellises olukorras peab jälgima, kuidas kulgeb kõikide nende tagasi saadetud isikute integratsioon? me oleme saanud teateid või et äh, tegelikult nende saatus äh, jääb teadmata. kas me suudame tagada, et kõik need inimesed jäävad ellu, kõik need põgenevad inimesed, kes saadetakse tagasi täiesti hävitatud riiki, kas me ei peaks mõtlema humanitaarkoridoridele, kui inimene põgeneb ebastabiilse režiimi eest, siis äh, tegemist on territooriumiga, kus sotsiaalne võrgustik on täielikult hävitatud, nii et nii, ükskõik mis tüüpi kokkuleppeid me ka ei sõlmi, me peame tagama, et oleks äh, täidetud kõik need tingitused, tingimused, et inimesed võiksid tõesti tagasi pöörduda. mis puudutab saatjat alaealisi, on äh,, Itaalias on palju saatjate alaealisi ja nende taga on kuritegelikud võrgustikud mida me peame siis tegema? Mali osas nüüd. küsimus on, kas Mali kodanikud, kas me jällegi võime need tagasi saata, ilma et me teaks, mis neid Malis ootab? Aafrika Liiduga tuleb võtta ühendust äh, uurimaks, mis kõigist nendest inimestest saab, kes Itaaliast on Sudaani tagasi saadetud. ma ootan siiamaani vastust Aafrika Liidult. ma tahaksin teada, kas keegi vastutab järelmeetmete eest. ma arvan, et oleks õige alustada kõnelusi tagasivõtulepingu. Uh, ja Mari-Kristin Veržia. tänan, esimees. kõigepealt ma ütleksin, et Euroopa Parlamenti suhtutakse järjest äh, põlglikumalt selles küsimuses. Lissaboni leping justkui oleks pidanud parlamendi pädevust äh, laiendama rahvusvaheliste lepingute osas, kuid praktikas näeme me hoopis, ma ütlen nüüd nii, nagu ma ütlen, esimesena nõukogu ja siis komisjon äh, äh, leiutavad kõikvõimalikke viise, kuidas kõrvale hiilida parlamendi heakskiidust, eriti seda tüüpi lepingute puhul. teiseks, mulle tundub, et äh, järjest enam me lihtsalt tormame edasi. ühest küljest pagulased, kellel on tõesti õigus rahvusvahelisele kaitsele ja teisalt on meil siis kõik need ülejäänud, kes on lihtsalt pagulased, kes on äh, ebaseaduslikud sisserändajad, kes tuleb igal juhul tagasi saata. nagu ma täna hommikul ka ütlesin, arutades äh, Sofi Intleti raportit, on suured erinevused liikmesriigiti selles osas, kuidas äh, tagatakse rahvusvahelist kaitset. inimene ei ole võrdses olukorras, kui inimene tuleb äh, kusagilt riigist ja tee, esitab oma taotluse Itaalias, äh, Saksamaal, Poolas. ma toon, ma toon teile ühe näite see ei ole võib-olla jälle kena, aga hea, aga vabandage mind sellisel juhul. vaatasin huvi pärast milline on legaalse sisserännu, millised on andmed Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist äh, rahvuste kaupa? kõik ähm, ränderiigid äh, koos, kaasa arvatud rahvusvaheline kaitse ja kaasa arvatud pagulastaatus. esimene rahvus, kes saab õiguse viisale, on ukrainlased. Neid on kõige rohkem, neid on viissada tuhat Äh, nad said kõik legaalse teel õiguse Euroopa Liitu tulla, vabandage mind võib-olla, ja et ma seda ütlen, aga tegemist on töölubadega. ma olen võib-olla pisut kallutatud, aga mulle tundub, et mõningad Ukraina naaberriigid annavad väga-väga lihtsalt viisasid ukrainlastele, kaasa arvatud tööviisasid. Need on ka muuseas need riigid, kus tuleb kõige rohkem lähetustöötajaid, ütleme seda vahemärkusena, samas kus teised, teistel rahvustel on palju suuremad raskused saamaks rahvusvahelist kaitset. võrdleksin näiteks äh, süürlastega, kes võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist Euroopa Liidus sada tuhat ehk siis viis korda vähem kui ukrainlasi. mulle tundub, et arvestades rahvusvahelist olukorda, peaksime siiski pisut järele mõtlema Euroopa Liidus. ei saa öelda, et on head pagulased, need, kellele liikmesriigid annavad rahvusvahelist kaitset ja kõik need ülejäänud, sest isegi need, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, isegi nemad ei ole võrdses olukorras võrreldes teiste rahvustega. ja ma ei räägi isegi mitte isik, üksikisiku õigustest varjupaika taotleda sõltumatult olukorrast tema päritoluriigis, see käib ka marokolaste kohta, sest on terve rid-, on, on hulk marokolasi, kellel on probleeme inimõigustega, näiteks äh, homoseksuaalid, äh, kes on väga palju pidanud võitlema, kelle vastu võideldakse Marokos. milline on siis meie üldine lähenemine ja arusaamine kõigest sellest, milline on see loogika, mille alusel me neid kokkuleppeid sõlmime? kas on veel siin mingit loogikat? kas meil on mingi üldine lähenemine Euroopa Liidus? mulle tundub, et me suudame sellest olukorrast välja tulla alles siis, kui me legaalsed sissepääsuteed avame ja alles siis, kus meil on ka sinine kaart kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele. see ei ole hea lahendus. see suurendab ühtlasi meie noorte tööpuudust ja teisalt päritoluliigid jäävad ilma ajudest just Aafrikast äh, toimub kõige suurem ajude äravool, et me ei tohiks võidelda rände põhjuste vastu, lihtsustades ühtlasi ajude äravoolu. ja ma tahaksin pisut paremini aru saada, mis loogika selle taga on. lisaks äh, sellele, et me lihtsalt tormame edasi ja e, e, täiesti ähm, see oleks meil justkui nagu kinnisidee, võib-olla suhtume võib-olla rassistlikult ja ksenofoobselt teatud riikidesse mis asuvad meist lõuna pool, vabandage. suur tänu. kas, tundub, et keegi rohkem ei ole soovinud sõna. ja lähme siis tagasi härra Mortoni vastuse juurde. okei okay,, thank you very much. suur tänu, esimees. oli päris äh, suur arv küsimusi. alustaksin võib-olla proua Sargentini esimese märkusega igas olukorras. meie eelistame ametlikku tagasivõtulepingut, see on täiesti selge. aga tango ja tantsimiseks on vaja kahte inimest, meil ei õnnestu alati jõuda olukorda, kus partnerriik samuti soovib alla kirjutada ametlikule tagasivõtulepingule. võtkem Afganistani näide. edasiliikumine on kulgenud väikeste sammude hulga haaval, kus me oleme suudnud, suutnud usaldust ületada, nimetagem asju nende õigete nimedega, me ei räägi siin massiviisilistest deporteerimistest, me räägime siin neljast lennust, umbes seitsmekümnest inimesest, kelle asüülitaotlusi on hinnatud üksikult täielikult, arvestades rahvusvahelise õiguse nõudeid ja need nõuded on osutunud alusetuks ja seega need inimesed on tagasi saadetud vastavalt neljale kokkuleppele Afganistani ametivõimudega. samuti räägime me siin riigist, kus vastuvõtumäär kaitsetaotlustele on tõesti alanenud olulisel määral kuuekümnelt protsendilt kolmekümnele protsendile. saage minust õigesti aru, ma ei väida siin, et me peaksime loorberitel puhkama jääma ja mitte tõsiselt võtma mõningaid väljakutseid, mis on meie ees ja see on ka üks põhjustest, miks oma ettepanekus äh, tõhustada äh, asüüli tugiametit, oleme me teinud ettepaneku astuda samme selleks, et meil oleks palju sidusamad varjupaiga otsused kus me otsusta-, kus meil on ühine infoleht päritoluriigi kohta, kus meil on ka luureandmeid, kus me teeme vahet erinevate piirkondade vahel, erinevate ohutustasandite vahel ja kus me võime ka otsustada, et liikmesriik, kes lõpuks peab vastutama otsuse langetamise eest, on suuteline tegema põhjendatud otsuseid ning kasutama äh, sisemise kaitse põhimõtet palju tõhusamalt. väga oluline on, et me sellest avalikult räägime, et Euroopa Liit erinevalt võib-olla mõnest teistest maailma osadest on endiselt võimeline pakkuma kaitset kõigile neile, kes seda vajavad. aga ma arvan, et üks eeltingimusi selleks on, et kui meil on individuaalne hinnang, mis inimese kohta on tehtud ja kus tundub, et nõue ei vasta nõuetele, siis peab olema ka võimalus inimene tagasi saata, kui tegemist on illegaalselt riigis viibima inimesega nende päritoluriiki või turvalisse paika, kus nad varem on olnud. tulles nüüd tagasi ühise edasiliikumise juurde, ma tahaksin rõhutada, et see on mittesiduv dokument. see ei loo õiguslikke aspekte, see ei loo kohustusi rahvusvahelise õiguse mõistes, ma nime-, võiksin seda kirjeldada kui kavatsuste deklaratsiooni. meie eesmärk on sõlmida täielik tagasivõtuleping Afganistaniga tulevikus vastavalt kõikidele menetluslikele sammudele, kaasa arvatud arutlused liikmesriikidega ning parla-, Euroopa Parlamendi heakskiit. ja nüüd tuleksin abi küsimuse juurde kõrge esindaja e, ütles väga selgelt, mulle tundub, selle kohta vist viiendal oktoobril rahvusvahelisel konverentsil, et ei ole mingit tingimuslikkust, ei ole mingit seost. rahvusvaheline kogukond toetab Afganistani lihtsalt Afganistani enda rahva pärast, regionaalse julgeoleku pärast ning rahvusvahelise julgeoleku pärast vaatame, kui palju rahastamist on Afganistanile eraldatud, siis meil on mitmeaastane, seitsmeaastane rahastamisprogramm, üks koma neli miljardit eurot on abisumma, see on antud ja veel täiendav abi, mis keskendub sellele, e, just nimelt, et need inimesed kavastes tagasi pöörduvad, et nad saavad kasutada abipakette, mis toetavad nende integreerimist see on just selleks, et me saaksime teada, mis nendega toimub. küsimus ei ole tingimuslikkuses, šantaažis, hirmutamises, küsimus on koostöös partneritega ühiste eesmärkide nimel. Teil on õigus. proua Koomes tõstatas selle küsimuse. kolma, kolmanda riigi klauslitega partnerid sageli ei nõustu. jah, me oleme seda näinud ja ka siis, kui me valmistame ette tagasivõtulepinguid, on olnud, me oleme sellest ka rääkinud näiteks Euroopa Liidu Türgi avalduse juures, ma töötasin hiljuti selle teema kallal, Euroopa Liidu tagasivõtu, Euroopa Liidu Türgi tagasivõtuleping, kui ma õigesti mäletan, siis kohustus, et Türgi võtab tagasi kolmandate riikide kodanikke, et see pidi jõustuma kolm aastat pär-, hiljem, pärast seda, kui Türgi võtab tagasi oma kodanikud. see on tundlik teema ja me peame mõistma, et see on eriti tähtis, kui me räägime transiidiriikidest, mitte nii palju siis, kui me räägime päritoluriikidest. siin tõstatati küsimus veel vist jälle proua Komes, kes küsis, kas me välisteenistusega aru peame, me rohkemgi. kui te vaatate meie teatist Vahemere osas, see oli ühisprojekt, see oli komisjoni ja kõrge esindaja ühine teatis, me oleme väga palju koos teinud, mina olin vägagi kaasatud ja ma ei arva, et kusagil selles dokumendis oleks räägitud tagasivõtu kokkulepetest Liibüaga, seal räägitakse aga sellest, et me peame tegema koostööd rahvusvaheliste partneritega ja ka UNHCR, et et parandada inimeste tingimusi laagrites, et inimesed võiksid väärikalt seal viibida. see räägitakse, räägitakse ka ümberasustamisprogrammidest, räägitakse vabatahtlikest tagalipöördumistest, et need eh, Liibüa puhul, see räägitakse ka Liibüa rannavarvega tehtavast koostööst, ennetamaks neid tragöödiaid, mida järjest rohkem aset leiab Liibüa territoriaalvetes, sest inim-, kaubitsejad muudavad oma ärimudelit ja sageli kasutavad laevu, millel pole üldse mingisuguseid šansse jõuda Euroopa Liidu rannikule, inimesed uppuvad, neli tuhat inimest eelmisel aastal, seda tüüpi meetmetest on jutt. E, jutt on ka Liibüa ametivõimudega koostööd selleks, et parandada nende enda varjupaiga ja rändepoliitikat. ma jagan teie nägemust, et meil on vaja turvalisi kanaleid, seepärast on komisjon oma ettepanekud teinud sinise kaardi direktiivi osas seepärast oleme lauale pannud ka ettepanekud ümberasustamise osas. see kajastub ka Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppes päris jõuliselt ja ka Kesk-Vahemere teatises on sellest juttu. aga olgem realistid, see ei ole alati lahenduseks. Nigeeria, ma arvan, on väga hea näide siinkohal. eelmisel aastal kolmkümmend, nelikümmend tuhat legaalset luba andsime me nigeerlastel Euroopa Liidus, aga need, kes ebaseaduslikult äh, sisenevad Euroopa Liitu, nende arv suureneb samuti pidevalt, see on ju üks väljakutsetest meie ees endiselt. nüüd järgmine küsimus härra Halla Aho Somaalia kohta. ei, me hetkel ei liigu Somaaliaga tagasivõtulepingu suunas, aga ma pean kontrollima. Te küsisite ka, et kas äh, ühine edasiliikumine näeb ette lendude arvu piiram-, piiramist, vastus on ei, ei, seal ei olnud seda ette nähtud, aga aga ühtlasi on selge, et kõik lennud vajavad koordineerimist äh, Afganistani ametivõimudega ja seda on tehtud ka liikmesriikide poolt, kelle ametivõimud on pädevad, äh, kes on korraldanud need lennud. härra proua Spinelli küsimus Te ütlesid, et on häbiväärne. Eh, mina olevat öelnud Mali puhul nii. ei, ma ei öelnud seda nii. ma tahaksin meelde tuletada, kui tundlikud kõik need küsimused on ja miks me peame olema diskreetsed ja tegema koostööd tingimata käsikäes partneritega nendes küsimustes. Albiol, ma tahan väga selgelt välja öelda, me ei deporteeri inimesi, kes vajavad rahvusvahelist kaitset nii me ei tee. kõik üksikud otsused tuginevad otsustel, mille langetavad pädevad liikmesriikide ametiasutused vastavad individuaalsele hinnangule. ja me ka peame sellest rangelt kinni ja jälgime seda ning kui peaks toimitama teisiti, siis me loomulikult arutame seda liikmesriikide ametivõimudega ning jälgime väga täpselt, mis toimub. proua Kienge äh, küsis äh, saatjate alaealiste kohta, see on väga õige märkus. haavatavuse kriteerium on küsimus, äh, millega liikmesriigid on tõsiselt tegelenud, kaasa arvatud ühise edasiliikumise raames saatjata alaealise tagasisaatmine ilma, et me oleks perekonnaliikmete asukohta kindlaks teinud või et me teaks, kuidas teda vastu võetakse, seda teha ei saa. Need turvalised alad, et äh, tulles tagasi ka proua Spinelli küsimuse juurde, see on keerukas küsimus. alati ei ole lihtne olukorrad on erinevad äh, riigiti, ka Afganistani puhul. see on küll liikmesriikide pädevuses, taotluste läbitöötlemine, hindamine, millised piirkonnad on turvalised, millised mitte. jällegi üritame EASO-ga koostööd teha. mõtleme julgeolekuolukorrale Afganistanis see on väga selge punkt, kui ma täna valmistusin tänaseks esinemiseks, arutasin oma meeskonnaga, mis on vestlustest äh, välja tulnud, mida nende inimeste puhul, kes on hiljuti Afganistani tagasi saadetud, Pakistanist ja Iraanist, nelikümmend protsenti juhtudest olid sellised, üks põhjus tagasi saatmis, tagasipöördumiseks oli see, et julgeolekuolukord oli paranenud ja see põhines nende kogemusele pärast tagasipöördumist. see ka näitab, miks on nii oluline, et meil on kontakt nende inimestega ja tagasipöördumise paketi üks tugevatest külgedest. mis on nüüd tähtis siin, on siin, et me näeme olukorda, kus kõik otsused langetatakse ainult tuginedes individuaalsele hinnangule, tagasivõtu kriteeriumitele, valikukriteeriumitele. me Euroopa Liidus, me oleme tõesti võimelised pakkuma kaitset nendele inimestele, kes vajavad ja väärivad seda ja tahavad seda We started a bit late. me alustasime pisut hiljem. Äh, ja teie palusite seda teemat. Äh, siis võite äh, proua Koomest veel mõned küsimused esitada. see on keeruline poliitiline arutelu, mida te siin meiega üritate pidada, ma arvan, et siin on puudusi, puudujääke. kui nüüd teine pool ei taha ametlikku tagasivõtulepingut sõlmida, see ei tähenda seda, et meie peaksime hoiduma sellest, et anda parlamendile ajakohaseid täpseid andmeid. Äh, ei kao kuhugi moraalne kohustus vähemalt anda kirjalikult andmeid selle kohta, kui palju on inimesi, kes liiguvad, kuhu, millal ja milline on jätkutegevus. ma arvan, et mina parlamendi saadikuna pean saama teostada demokraatlikku järelevalvet selleks, et äh, korralikult oma tööd teha. ja me ei pea vaatama äh, Twitterist järele äh, Eh, et teada, mida Mali minister arvab, eh, vaid tähtis on, et me saaksime üksikasjalikku infot rahastamise kohta, kui palju inimesi liigub edasi-tagasi ja nii edasi. see oleks üks lahendus. kui teil õnnestuks tulevikus see saavutada, oleks hea. me ei ole tagasivõtulepingute vastu siin parlamendis, minu partei küll see, see talle ei meeldi, aga meie koda on tagasivõtulepingute poolt enamuses. aga teie panete ohtu kokkulepet, kui te ei selgita üksikasju. Um... jah, sel, enne kui vastate tahan öelda jah, et meie soovime saada regulaarselt andmeid komisjonilt ja äh, see oli väga asjakohane märkus. kas te olete valmis vastama? ja siis veel proua Komes. jah, mina olen ametnik, mitte poliitik. ma vabandan, kui ma teile pettumuse valmistasin oma vastustega. aga tahan öelda, et kui mina alustasin oma tööd selles ametis, siis äh, tean, et meie peadirektoraat äh, üritab pidada dialoogi ja te tahate informatsiooni inimeste kohta, kes on naasnud, ma olen omalt poolt valmis seda teile regulaarselt pakkuma. kas kirjalikus vormis või mingis muus vormis, see on osa meie dialoogist ja ega meil ei ole midagi varjata. nagu ma ütlesin, kõik meie siin äh, ala alati eelistame tagasivõtulepinguid, aga samas tuleb mõista, et iga kord ei õnnestu seda saavutada, aga tuleb olla läbipaistev ja jagada informatsiooni, mis meil on. jah, peame mõtlema, kuidas kõige paremini seda korraldada. anna nüüd kiiresti teie jah, ma võtsin teadmiseks ja mul on hea meel, e, et e, proua Mogherini ei rääkinud veel tagasivõtulepingutest Liibüaga. aga ollakse mures ennekõike sellepärast, et Äh, Liibüas ei ole praegu keegi nagu juhi rollis, üritatakse, aga tegelikult juhti ei ole, kes suudaks tulemusi saavutada. ja te olete siin IOM-ile ja ÜRO ülemkomissari, pagulaste ülemkomissari ametile viidanud. aga minu teada nad ei ole enam Liibüas kohal, vaid pidid ümber paigutuma Tuneesiasse. jah, nad viivad läbi operatsioone Liibüas, aga turvaolukord ei võimalda isi, ise seal kohal viibida. viimane kord kui me sellest rääkisime ÜRO pagulaste ülemkomissari ametiga, siis äh, selgus, et nad ei suuda tõhusalt tegutseda ja abi anda, sest äh, see, kes tol hetkel üritas juhi rolli Liibüas haarata, neid ei tunnistanud. millest me siis siin räägime? seal ei ole kedagi, kellega suhelda partnerina, kellega ÜRO saaks suhelda või need, kes rahastavad abi. jah, teil on õigus. kerge see töö olema ei saa, sest on suured põhimõttelised erimeelsused Euroopa Liidu Türgi avalduse suhtes jah, aga Türgi kontrollib täiel määral oma territooriumi, tal on funktsioneeriv administratsioon, teiste riikide puhul ei tarvitse see nii olla. IOM-iga me teeme koostööd edasi, kahekümne miljoni euro projektis leppisime kokku eh, Euroopa Liidu usaldusrahastust eh, tulevad need rahad ja IOM kasutab seda raha tegutsemiseks Liibüa territooriumil mm, ja Äh, me tahame äh, Liibüa suunal tegutseda ka keskpikas ja pikemas perspektiivis, äh, pidades silmas, et ÜRO-l oleks tõesti võimalik seal etendada rolli, mis neil on. lihtne see ei ole, aga see on üks väljakutseid meie jaoks ja tähtis on tagada, et inimesed, kes tõesti hädasti toetust vajavad, seda ka saavad jah, me peame minema järgmise punkti juurde. juba viisteist minut oleme ajast maad. meil on nüüd jah äh,, mm, Afganistani teema äh, äh, läbi võetud ja me ootame siis teid uuesti, et räägiksite meile ka järgmises kvartalis, kuidas on lood tagasivõtulepingutega On the next one? Of course you can speak on the next one. You haven't started. The next point, Juan Fernando. Of course, yeah. Okay, colleagues, let's move to... lugupeetud kolleegid, läheme siis kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde. ja siin me kuulame ettekannet uuringu kohta, eh, mis sai tellitud Ehm, teie soovil eh, uuringu viis läbi kodanikuõiguste ja põhjusõltlikkuse küsimuste poliitika osakond eh, ja käsitletakse mm, nii sisserändajate Euroopa Liidu toimetamist kui ka Euroopa Liidu kahe tuhande teise aasta kaastamise direktiivi. ja on käsitletud seda, kuidas Euroopa Liidu õiguslik raamistik eh, näeb välja võrdluses rahvusvahelise õigusega ning äh, räägitakse ka humanitaarerandist selles kaasaaitamise direktiivis ja kuidas see mõjutab isikuid ja organisatsioone, kes humanitaarabi annavad. ja nüüd ma annan sõna Jennifer Alsopile, kes on teadur Oxfordi ülikoolist ja tutvustab seda uuringut. suur tänu, et tulite. ja kui kaua teil läheb? meil on umbes kolmkümmend minutit kogu teema jaoks ja kindlasti esitatakse ka küsimusi. nii et võib-olla siis viieteistkümne minutiga tulete toime. nii et pisut lühendage oma ettekannet, siis saab ka küsimusi esitada. suur tänu okay,! suur tänu! ja alustan sellest, et tänan teie komisjoni sellest, et selle tähtsa uurimuse meile usaldasite läbi viia. eesmärgiks oli vaadata kahe tuhande teise aasta kaasaaitamise direktiivi ja kas tegu on eesmärgipärase lähenemisviisiga selle puhul ning äh, kuidas on lood äh, humanitaarabi andmisel illegaalsetele immigrantidele äh, kriminaalkorras karistamisega kaks tuhat kaks kaasaaitamise paketti kuulub direktiiv, mis määratleb selle, kui ebaseaduslikult sisestatakse, transiidil läbi kulgetakse, viibitakse Euroopa Liidus ebaseaduslikult komisjon on teinud ettepanekuid aastal kaks tuhat kuusteist on olemasolevaid instrumente kavandatud parandada. tegevuskavas öeldakse, et komisjon taotleb, et kriminaalsanktsioonid on olemas, aga samas üritatakse vältida nende kriminaalkorras karistamist, kes illegaalseid immigrante humanitaarabiga aitavad, kui nad on hädas ja me eh, vaatasime seda strateegiat, vaatasime läbi kogu paketi ja võrdlesime seda rahvusvaheliste ja piirkondlike inimõiguste instrumentidega, kaardistasime ka selle, kuidas liikmesriigid oma siseriiklikku õigust siin rakendavad ja mis puudutab äh, kriminaliseerimine, vastusele võtmine liikmesriigiti, analüüsisime seda ja vaatasime, millised on trendid. ja viisime läbi terve rea äh, analüüse kodanikuühiskonna esindajatega, lindadega äh,, laevaomanikega äh, ja rääkisime ka nende organisatsioonidega, kes äh, Eh, sisserännanud on abistanud ja räägin eh, nüüd, millised on meie järeldused. Eh, me andsime ka neli soovitust parlamendile, et kuidas parandada seda kaasaaitamise direktiivi ja meie soovitused tõesti on reformidele suunatud ja mm, neid peaks arutama diskreetselt meie arvates niinimetatud kaasaaitamise direktiiv. see direktiiv puudutab öö, äh, seda, kui legaalsed immigrandid Euroopale tulevad, siin viibivad või öö, äh, on transiidina siin e, ja liikmesriigid peavad võtma sanktsioone isikute vastu, kes äh, selliseid isikuid aitab, kui need on kolmandatest riikidest ja tulevad liikmesriigi territooriumile, rikkudes selle riigi seadusi. üks B eh, kutsub üles kehtestama sanktsioone isiku suhtes, kes saab rahalist kasu ja eh, sihilikult aitab kolmanda riigi kodanikul eh, viibida seadust rikkudes liikmesriigi territooriumil. nüüd artikkel üks, kaks see on humanitaarerandi artikkel, ütleb, et liikmesriik võib otsustada mitte kehtestada sanktsioone, kui eesmärgiks oli humanitaarabi anda sellistele isikutele. nüüd meie uuring eh, leiab, et on lünki selle direktiivi rakendamisel. ÜRO vastav protokoll on olemas ja sellega ei lähe direktiiv kokku. ja meie raportis lehekülg kakskümmend üheksa toome välja kolm aspekti, kõigepealt eh, finantstulu defineerimine, finantskasu defineerimine, teiseks eh, karistustest loobumine nende puhul, kes humanitaarabi annavad ja kolmandaks kaitsemeetmed ohvritele me vaatasime mõningaid liikmesriike ja leiame, et väga suur kaalutlusõigus on jäetud liikmesriikidele selles, kuidas direktiiv üle võtta ja ellu rakendada. näiteks mõned liikmesriigid mõistavad, et pereliikmed tuleb välja jätta eh, süüdimõistmisest, seda ei ole kaasaaitamise direktiivis kirjas, küll aga ÜRO protokollis, mis nõuab, et finantstulu peab olema ka ette näidata, sellisel juhul ainult saab inimkaubitsemises isikut süüdistada. ÜRO protokoll on karistustest välja jätnud pereliikmed või tugirühmad nagu usulised või mitte valitsusorganisatsioonid mõnedes liikmesriikides on pereliikmed aga ka nende hulgas, kes arreteeritakse ja kohtu alla antakse. pretsedendi õigus näitab et, et kakskümmend viis protsenti eh, kohtualuseid on olnud isikuga seotud pereliikmed nüüd veel hall valdkond eh, direktiivis on see, et Eh, humanitaarabi erandiklausel ei hõlma residente Euroopa Liidu territooriumil, vaid ainult transiiti ja sisenemist. Eh, ja kolm B lisab siia finantskasu elemendi. Eh, eeldatakse, et humanitaarabi oma loomult ei saa mingit kasumit teenida, kui tegemist on residentidega. aga see võimaldab ka majaomanikke kriminaliseerida ja eh, kasutatakse ära sellist halli valdkonda. Eh, üks B eh, artikkel küll ei julgusta inimesi karistama, kui nad Eh, annavad peavarju illegaalsetele immigrantidele, aga samas ka ei tõkesta liikmesriike selliste isikute karistamisest. Eh, meie kodanikuühiskonna analüüs eh, on andnud erineva pildi erinevatest liikmesriikidest, nii et Äh, humanitaarerand äh, on küll liikmesriikide üle võetud, aga definitsioon puudub äh, sellel ja sellepärast on väga erinev liikmesriigiti selle rakendamine. nüüd karistused, mis pannakse kaasaaitajatele on ka raamdirektiivis kirjas, aga jällegi väga erinevad liikmesriigid on seda tõlgendunud ja vabaduskaotus võib olla ühest aastast Hispaanias, kümne aastani Kreekas ja neljateistkümne aastani Ühendkuningriigis näiteks. näiteks Itaalias karistus on väiksem kui transiidi ja sisenemisega on tegemist võrreldes sellega, kui viibimist soodustatakse. nii et et sellised erisused eh, tekitavad eh, ebakindluse, selguse puudumise. raamdirektiivis on ka teatud kaitsemeetmed inimkaubanduse ohvritele, viidatakse mitte tagasisaatmise põhimõttele ja samas ÜRO protokoll näeb ette eh, ka arvesse võtta raskendavad asjaolud, kui näiteks oli tegemist ekspluateerimisega või muu alandava kohtlemisega. meie neli soovitust on järgmised. komisjon peaks reformima seda paketti ja e, viima see täielikult vastavusse e, rahvusvaheliste ja piirkondlike ja mm, Euroopa standarditega ja vastavusse ÜRO protokolliga. me mõistame, et Euroopa Liidu raamistik näeb ette kohustusliku vabastamise, mm, kui antab karistuseks kantakse humanitaarabi ja välistab residendid. nüüd finantskasu saamine peab toimuma kõikide eh, asjaolude puhul ning tuleb arvesse võtta ka raskendavaid asjaolusid. ja me mõistame, et rahaline kasu saamine peab täpsustuma, see peab olema põhjendamatu eh, kasusaamine. Eh, ei saa näiteks poepidajaid, majaomanikke ja äriühinguid, kes on õilsatel kavatsustel tegutsenud, eh, hõlmata. ja nüüd süüdimõistmine ja vastutusele võtmine. tegemist on organisatsioonidega, kes humanitaarabi pakuvad. statistika direktiivi rakendamise kohta liikmesriigi tasandil on puudulik e, ja ei ole üldsusele kättesaadav. Euroopa Liidu tasandil selliseid andmeid üldse ei koguta. nii et kui me analüüsime liikmesriikides siseriikliku õiguse rakendamist, siis me vaatasime ka, kui palju on süüdi mõistetud ja kohtu alla antud. ja nüüd me näiteks teame, et kriminaliseerimine on hõlmanud pereliikmeid ja neid, kes on aidanud põgenikel Euroopa Liidu liikmesriikidesse siseneda. Te teate Roblooli juhtumist? ta arreteeriti eh, in-, selle eest, et Süüria lapsed toimetas Galeest eh, Ühendkuningriiki ja üks Prantsuse talunik arreteeriti ka Äh, selle eest, et Itaaliast äh, üle Itaalia-Prantsuse piiri toimetas sisserännanuid. Äh, teadmistes on lünki, liikmesriigid seetõttu peavad ka süsteemi looma, millega on võimalik jälgida täitmisele pööramist, kuidas rakendatakse kaasaaitamise paketti, et saaks kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt jälgida rakendamist, väga raske on hinnata, kas instrument vastab eesmärgile, kui andmed on niivõrd piiratud. kohtule andmise ja süüdimõistva otsuse langetamise kohta ja sellest me räägime meie uuringu leheküljel kuuskümmend viis nüüd kolmas osa meie uuringus puudutas seda mõju, mis kaasaaitamise direktiivil on kodanikuühiskonnale. meie järeldused olid siin mitmesugused. kõigepealt kodanikuühiskonna organisatsioonid kardavad sanktsioone ja neid hirmutatakse, kui nad töötavad illegaalsete immigrantidega ja see muidugi on ohjeldava iseloomuga. ja siin ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele tabelile mis näitab, milliseid teenuseid kodanikuühiskonna organisatsioonid annavad. et siin te näete, kui lai on see töö, äh, mis tagab sisserännanutele nende põhiõiguse kaitse. Äh, kriminaliseerimist käsitletakse ohuna äh, räägitakse ka otsestest kogemustest sanktsioonidega, aga meil ei ole äh, statistikat selliste juhtumite kohta. mõned meile vastanud rääkisid omaenda kogemustest äh, sanktsioonidega, süüdimõistmisega, aga paraku äh, meil puuduvad täpsed, kõikehõlmavad statistilised andmed eh, kohtule andmise ja süüdimõistmise kohta, kui kõneks on eh, kaasaaitamine liikmesriikides. mõned näited, mis me saime eh, inimestelt, kes omaenda kogemustest rääkisid sanktsioonidega või süüdimõistmisega, näiteks rahaliste vahendite kogumine või meditsiinilise abi andmine, avalike rahaliste vahendite väärkasutamine või peavarju pakkumine eh, ja toiduabi andmine Itaalias. Eh, leiti, et tegemist on riigile kuuluva maa väärkasutamisega. ja isegi kui kohtuala ei antud, ometi kõik see on väga hirmutav. üks isik rääkis meile juhtumist märtsis kaks tuhat viisteist Äh, fotoajakirjanik arreteeriti see eest, et ta äh, transportis oma autos äh, Põhja-Aafrika territooriumilt Hispaaniasse illegaalseid immigrante. ta viis nad otse vastuvõtukeskusesse, kuhu ta nad ka jättis, aga tema äh, pandi vanglasse kaheteistkümneks tunniks ja tema isiklikud asjad võeti ära, ehkki ta ilma süüdistuseta vabastati, ta siiski vaidlustas oma arreteerimise. ja seda tõlgendati, seda juhtumit kui tagakiusamist. Mm, need, kellel vara konfiskeeriti, on saanud tuua samasuguseid näiteid. leheküljel nelikümmend kuus te näete sellise erinevate juhtumite analüüsi. hirmutamine on midagi, mis toimub mitmetes vormides, sealhulgas ka äh, ametivõimude mitte tegutsemine. üks organisatsioon ütles, et raudteejaamas Sloveenias politsei ei lubanud vabatahtlikke kutsuda kiirabi kohale, andmaks abi kellelegi, samas kui see oleks olnud võimalik sealsamas jaamas Ungaris ja Itaalias tihtipeale põgenikud äh, äh, aeti ära väljakutel ja äh, neil ei olnud võimalik juurde pääseda toidujagamispunktidele, kus humanitaartöötajad jagasid toiduabi. nüüd veel üks järeldus kodanikuühiskonna kohta on suur ebakindlus selles osas, kuidas kaasaaitamise direktiivi ühes või teises liikmesriigis ellu rakendatakse. ja seegi on tõkestava iseloomuga, mitmed, kes meile vastasid, ütlesid, et nad kardavad seadust rikkuda oma tegevusega Öeldi ka, et jääb aja ka koordineerimisest liikmesriikide ametivõimude ja kohapealsete ametivõimude vahel ja see muudab olukorra ebaselgeks ja see ebaselgus puudutab ka humanitaarabi andmist vabatahtlike poolt, kodanikuühiskonna organisatsioonide poolt, kaitsetutele rühmadele, rasedatele naistele, lastele ei ole, puudub juurdepääs kooliharidusele ja teenustele, millele tegelikult seadus tagab neile juurdepääsu. ja meie eelviimane järeldus on, et mõnedes liikmesriikides kaasaaitamise direktiivi rakendamine tegelikult taga, tekitab kõigi sisserännanute sotsiaalse tõrjutuse, aga et usaldus luua sisserännanutega, see on väga vajalik, sest vastasel korral õõnestame omaenda kodanikuvabadusi. laeva omanikud rääkisid, et usaldus on liikmesriikides kõikuma löönud. Nad ei suuda täita oma kohastus, kohustusi, moraalset kohustust ja ka õiguslikku kohustust päästa põgenikud ja sellega nad seavad ohtu oma meeskonnaliikmete elud ja ka migrantide elud ja ka rahalist tuge Euroopa Liidu eelarvest napib humanitaarabi andmisel koha peal illegaalsetele immigrantidele ja see paneb tegevuse koha peal ohtu. nüüd soovitused. me soovitame, et Euroopa Liidu rahalised vahendid tuleb teha kättesaadavaks linnadele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele selleks, et võidelda inimõiguste rikkumise vastu ja hädaabi anda illegaalsetele sisserännanutele, mida nad vajavad. ja on vaja kaitsta öö, äh, illegaalsed immigrandid, nad saaksid ühelt poolt avalikke teenust ja et oleks siin selge vahe vahel ka immigratsiooniametnike tegevusel. kolm kolleegi on sõna soovinud. aega on meil vähe ja kontrollin igaks juhuks üle, kas kõik soo-, kas kõik on kirjas. neli kolleegi, proua Vikström ka veel juurde Jean Lambert, kas veel keegi? ja Barbara Spinelli. kas sellega ma võin sulgeda selle nimekirja? meil on nimelt täna päevakorras veel kolm punkti ja Juan Fernando ka. nii et üsna palju sõnasoovijaid. ütlesin teile, et aega meil ei ole. aga kolleegid, palun tehke siis lühidalt, sest et täna on päevakorras veel teisigi küsimusi nii et kui vähegi võimalik. aga no mis ikka. Cecil, palun. suur tänu, äh, Claude. tegemist on tõesti äärmiselt olulise punktiga tegemist on ühega nendest äh, teemadest, äh, mis on sees ka meie algatusraportis, mille koostasin koos proua Metsoolaga ja mis äh, eelmisel aastal võeti täiskogus suure häälteenamusega ka vastu. kõigepealt ei tohi unustada kõige selle juures seda, et äh, tihti me päästame inimeste elusid, kui me aitame inimesi, kes on ohus, kuid meil on ka kohustus selleks vastavalt äh, rahvusvahelisele õigusele, näiteks äh, ÜRO mereõiguse konventsioonis artikkel kaheksa on selgelt kirjas, et kõik liikmesriigid Euroopa Liidus peavad andma piisavalt abi kõikidele nendele inimestele, kes on meres sattunud ohtu ja seadusandluse rakendamisel tuleb alati lähtuda sellest punktist, et inimelu tuleb päästa. ja te, siiski tundub, et paljud liikmesriigid aga kasutavad ära siin seadusandluses lisavad klauslit, mis jätab neile vabaduse tõlgendada siin, nagu nad tahavad. ja nad jätavad inimesed ohtu ja hätta ja võtavad ka vabaühendustelt võimalusel tegutseda. ja nüüd see nii-öelda kaasaaitamine äh, Ehm, saladuse loori all tegelikult paneb need inimesed kõik ühte patta smuugeldajatega. me peame aru saama sellest, et seadusandluse koostamisel eh, võetakse arvesse ka vabaühenduste rolli, nende inimeste rolli, kes tahavad aidata terve ühiskonna lõikes. Need inimesed on teinud tohutuid jõupingutusi kuid nende inimeste jaoks peame me seadusandlust äh, toestama ja andma nendele inimestele korralikku abi ja see on tegelikult ka ÜRO seadusandluses kirjas. ja lõpetan äh, ühe märkusega, mida ma ütlen arstina. arstil on kohustus kõiki inimesi aita. kõige esimene asi, mis tuleb teha, on hädas olevat inimest aidata ja ta elu päästa. ja neid inimesi ei saa mõista hukka solidaarsuse ülesnäitamise eest suur tänu, Cecil. meil praegu täielikku arutelu ei ole võimalik pidada nendes küsimustes, ma võin, eh, me võime lihtsalt küsida praegu konkreetseid küsimusi uuringu koostajatele selgituseks, aga eh, kuusteist nelikümmend viis oleks pidanud lõppema juba arutelu selle kohta, aga lihtsalt suulisena, kui teid ei huvita see, mis ma räägin, siis noh, laske käia, ega te mind tavaliselt ei, niikuinii ei kuule ja tähele ei pane ma lihtsalt mõtlesin, et ütlen ka seekord selle välja, aga Anna Koomes järgmisena. proua Koomes. ma tahaksin teid tänada, et see uuring on koostatud. see on ka juba iseenesest vasturääkivus, sest nagu te ütlesite, ei eh, ole me õigel teel nimelt meie eesmärk läheb ju vastuollu meie kohustustega vastavalt humanitaarõigusele ja meie kohustustele inimõiguste kaitse vallas eriti arvestades seda, et liikmesriigid keeravad pilgu nendelt inimestelt, kes aitavad kaasa smuugeldajatele, need on need inimesed, kes hoiavad smuugeldajate ärimudeli alles, liikmesriigid on need, kes äh, smuugeldajaid toidavad, sest ei luba regulaarset immigratsiooni ja see sinine kaart, millega siin enne lehvitati, see sellega ei ole mitte kuhugi jõutud, see ei vasta absoluutselt vajadustele, eriti arvestades seda, et liikmesruugid üritavad äh, kriminaalideks tembeldada need äh, suurepärased inimesed, kes Itaalias ja Kreekas on ära teinud äh, tohutu töö, päästes meie mainet. ja minu küsimus teile, kas me ei pea ei peaks selliste uuringutega nõudma liikmesriikidel seda, et nad äh, iseenda tegevuse kriminaalseks kuulutaksid, millega nad aitavad kaasa smuugeldajate äh, tööle. ja äh, igasugused maksupettused sellega seoses, muud teised kuriteod, millelt on pilk pööratud, niimoodi nad aitavad kaasa kurjategijatele ja tegelikult nad muutuvad ise smuugeldajateks, ärgem rääkigemgi siin üldse rahapesust, eh, eh, mis toimub läbi kuldviisade süsteemi peaasjalikult, eh, mille taga on meie enda liikmesriigid. täielik silmakirjalikkus, mul on kõrini sellest. esimees, iga kord, kui selline uuring meieni jõuab, on meil ikka ja jälle võimalus need küsimused tõstatada, aga ausalt öeldes meil ei ole aega selleks täna küsige selgitusi uuringu koostajalt, aga ma nüüd vist äh, rohkem enam midagi ei ütlegi, härra Alla Aho. suur tänu selle ülevaate eest, me oleme nõus äh, sellega, et meil on vaja rohkemat selgust ja õiguskindlust selles küsimuses, aga isegi kõige äh, vooruslikumad humanitaartegevused võivad negatiivseid tagajärgi kaasa tuua. näiteks eraviisilised päästeoperatsioonid on päästnud tuhandete inimeste elu Vahemerel, kuid tegemist võib olla ka sisserännanute sisse meelitamisega, kes teavad, et humanitaarorganisatsioonid nad korjavad sealt lainetult niikuinii ülesse isegi kui äh, üksikisikute või organisatsioonide äh, kaalutlused on õilsad, võib nende tegevusest saada üks osa kriminaalide ja kurjategijate ärimudelist, kes tegutsevad rahalistel eesmärkidel ja hullemgi veel, humanitaartöö tegijate äh, tegevus ja edukas tegevus Vahemerel võib motiveerida rohkemgi inimesi astuma sellele kahju öö, ohtlikule teele. nii et selguse majja loomine ei ole mitte oluline ainult liikmesriikidele selles osas, et öö, mida on humanitaartöötajatel õigus teha, ilma et nad satuksid kurjategijateks. oluline on ka see, et öö, humanitaarorganisatsioonide tegevus ei too kaasa soovimatuid tagajärgi. suur tänu! suur tänu, härra Kosta, palun! suur tänu, mind huvitab mind huvitab äh, see, et kas te uuringus esitasite ka selle küsimuse, et äh, millised mõjud äh, on heidutusmeetmetel või millised mõjud on sellel direktiivil ka nendele inimestele, kes teevad vabatahtlikku tööd ja solidaarsusest pagulasi aitavad? mida Euroopa poliitika nende inimeste jaoks tähendab ja kas need tagajärjed on äh, ka ära märgitud selle kohta, et äh, see direktiiv võib pärssida heategelikku tegevust, mida tegelikult kiidavad äh, poliitikud Euro-, üle Euroopa oma ilukõnedes. ja see seadusandlus viib selleni, et inimesed arvavad, et vabatahtlikkus on soovimatu ja tegelikult hakkab see inimesi heidutama sellist tööd tegemast. kas teie uuringust äh, tuleb välja see, et kui sellel kõigel on soovimatud tagajärjed, et kas see on seal sees, äh, kas ka teie uuringus on mingisuguseid vihjeid, aga ka sellele, et võib-olla poliitika teeb seda meelega ja üritab lämmatada vabatahtlikku tegevust ja piirata selles osas? suur tänu, Cecilia. suur tänu, Claude ja suur tänu selle uuringu koostamise eest, sellest on tõesti meile palju kasu. alles eelmisel nädalal oli meil petitsioonide komisjonis äh, käsitlemisel üks äh, petitsioon äh, Prom Aid organisatsioonilt, kes rääkis sellest, mida teevad nemad Vahemerel. väga hea ja huvitav arutelu ja äh, ma nüüd vabandan, aga ma pean siinkohal kordama seda, et elude päästmine Vahemerel peaks selles komisjonis ja selles kojas olema küll äh, käsitletud millegi muuna kui ligitõmbava faktorina. keegi siin ütles, et äh, humanitaarabi andmine Vahemerel äh, tähendab seda, et inimesed äh, leiavad sellest äh, motivatsiooni äh, ja et see on ligitõmbefaktor. minu meelest see on täiesti kohatu ja suisa skandaalne avaldus ja ma arvan, et me peaksime isegi hoiduma selliste sõnade kuulamist, mul hakkab lihtsalt paha. millest me räägime? me räägime inimeste olemuse, kultuuride, ajaloo keskmest. meil on moraalne kohustus elu päästa ja sellisena me seda peamegi tõlgendama. Teie uuring on äärmiselt kasulik meie jaoks, sest sellega me saame survet avaldada komisjonile me saame neile survet avaldada, et nad vaataksid üles kaasaaitamise direktiivi, et see vastaks Euroopa Liidu seaduslikule raamistikule ja et see vastaks rahvusvahelisele õigusele ja Euroopa Liidu inimõiguste standarditele. on kohustuslik ja peakski olema kohustuslik, mitte vabatahtlik. nii nagu see on kirjas artiklis üks lõige kaks kui meil on tekst, milles öeldakse, et iga liikmesriik võib otsustada sanktsioonidest loobuda, on lihtsalt ausalt öeldes äh, röögatu ja see peaks olema ka tänase komisjoni koosoleku sõnum, me peame alati seadusandluses lähtuma moraalsest kohustusest, me oleme inimesed siin planeedil ja mitte midagi muud. suur tänu, Jean Lambert, palun. suur tänu ma olen nõus sellega, mida kolleegid ütlesid, aga ka mina tahaksin teid tänada selle uuringu koostamise eest miks me seda mm, uuringut äh, esialgu üldse tahtsime, sellepärast et me nägime, et järjest rohkem on tõusnud nende juhtumite arv, kus inimesed äh, läbi vabatahtliku tegevusele, kas siis läbi kirikute või vabaühenduste, on sattunud probleemidesse, aidates inimesi, samamoodi kohalikes omavalitsustes äh, meditsiinitöötajad ja nii edasi, kus on tekkinud tõsiseid küsimusi, kus on, kas nad võivad inimesi aidata või ei. ja on tekkinud väga tõsised pinged sellises segaduses ja seega ma olen täiesti nõus, et äh, sellega, et me peame liikuma edasi võib-olla ÜRO tasandile selle asja reguleerimisel. aga küsimus nüüd teile, arvestades seda, et komisjon ei ole valmis midagi äh, siin praegu muutma, kas oleks mingisugust mõtet vähemalt selles, et komisjon toodaks, ähm, kujundaks välja suunised, millega oleks võimalik äh, seda seadus, seda direktiivi paremini selgitada liikmesriikidele? mida ma pean silmas? eriti neid inimesi, keda ei saa tagasi saata, kuigi äh, varjupaigataotlus on tagasi lükatud asi on selles, et väga paljudes äh, liikmesriikides jäävadki inimesed tegelikult äh, äh, sellisesse olukorda, kus mitte midagi nende osas ei otsustata. et kas oleks vähemalt mõistlik tuua sisse suunised, enne kui asi läheb ülevaatamisele? suur tänu, Barbara Spinelli järgmisena. Äh, suur tänu, ka mina omalt poolt tahaksin tänada selle uuringu eest ja võib-olla uuringu koostaja võiks mulle täpsemalt äh, selgitada, mis toimub äh, erinevates liikmesriikides. enamus äh, liikmesriike ei suuda praegu inimesi ei ümber paigutada ega ka ümber asustada. samas on asutud rünnakule ühiskonna, kodanikuühiskonna vastu täna näide selle kohta Roomast üks äh, vabatahtlikkuse alusel tegutsevatest kriisikeskustest äh, satub pidevate rünnakute all ja, ja peavad oma uksed kinni panema, sellepärast et öeldakse, et nad on, äh, kasutavad avalikke ruume ja ei tohiks seal tegutseda. nii et liikmesriigid kellest äh, on siin juttu. kas te arvate, et sellised rünnakud vabaühenduste vastu äh, tõesti on äh, heidutuspoliitika? Roomas luuakse tegelikult praegu vaakum, mille täidab maffia. selle täidavad kuritegelikud organisatsioonid. kes täidab riigi kohta, mis te arvate sellest? suur tänu ja Juan Fernando, palun. suur tänu, ka mina tahaksin äh, tänada proua Alsoppi selle uuringu esitamise eest ja selle tutvustamise eest. libekomisjon ise on tellinud selle uuringu. kõneleja ütleb, et ta läheb üle hispaania keelele. kuivõrd tahan rääkida konkreetselt Hispaania juhtumist, äh, millele hetk tagasi viitas Cecilia Wikström ja tahan küsida ka siis küsimuse selle kohta täpsemalt eelmisel nädalal äh, tõesti petitsioonide komisjonis äh, kuulasime me ära kolme Hispaania, kolm Hispaania kodanikku, kelle pidas kinni äh, Lesbose saare vahetus läheduses Kreeka patrullalus need inimesed olid seal tegelikult täielikult kangelaslikul äh, operatsioonil, aga nad peeti tasuks kinni äh, ja vahistati ja nüüd ähvardab neid kümneaastane vanglakaristus äh, kaasaaitamises. ja neid, neid tahetakse suu-, süüdi mõista kriminaalseadusandluse kohaselt. Art-, artikkel üks lõige kaks kaasaaitamise direktiivis aga ütleb, et liikmesriigid võivad, ja ma rõhutaksin sõna võivad, eh, erandlikel juhtudel kasutada kriminaalseaduse sätteid eh, selleks, et eh, ne-, nendele inimestele süüdistust esitada, keda arvatakse olevat smugeldajatele kaasaaitajad aga ma rõhutaksin, et seal selles direktiivis ei ole öeldud, et liikmesriigid peavad neid inimesi kriminaalõigustiku alusel süüdi mõistma. tegelikult räägitakse seal äh, vist hoopis sellest, et me peaksime hoiduma sellest. see on seadusandluse äh, täielik väänutamine ja muuseas, see ei puuduta mitte ainult Kreekat, vaid neid riike on teisigi, kes samamoodi tegutsevad. see ei ole ainus juhtum, see konkreetne juhtum puudutab Hispaania kodanikke, aga neid juhtumeid on ka teisi ja minu küsimus teile, kas te olete meiega nõus, me nimelt oleme selle asjaga siin tegelenud ja ka näiteks viisakoodeks tuleb siin ähm, mängu, et kas äh, me ei võiks äh, luge-, äh, pigem panustada humanitaarviisa sisseviimisele selleks, et vältida seda, et äh, need inimesed tulevad üle piiri ebaseaduslikult. Äh, praegu seadusandluse rakendamisel täiesti eiratakse seda võimalust, kas humanitaarviisa ei võiks olla võimalus, kuidas tagada legaalne äh, juurdepääs Euroopale? ja see tähendaks äh, seda, et liikmesriigid praegu oma karistava lähenemisega tegelikult sunnivad inimesi tulema siia ebaseaduslikult. suur tänu! Te, proua Alsop, ei ole poliitik ja ilmselt poliitilistele punktidele te ilmselt vastata täna ei saa, aga võib-olla vastata mõnedele küsimustele, mille puhul teil on teadmisi. Neid teadmisi on teil ilmselt palju, olete selle uuringu ju koostanud, aega meil on vähe, kolleegid on ilmselt sellega kursis, aga pidid oma südamelt asjad ikkagi ära ütlema. viis minutit, kõige rohkem kuus vastusteks. suur tänu, suur tänu esitatud küsimuste eest leheküljed kolmkümmend kuus, kolmkümmend viis kuni viiskümmend neli on need, mis teid ilmselt huvitavad meie uuringust, kui ma sain nüüd aru õigesti teie küsimusest, et kas vabatahtlike tööd üritatakse kuidagi pärssida äh, läbi poliitilise diskursuse. ja et kas ei ole välja tulnud ka nendest ähm, konkreetsetest juhtumistest, mis on leidnud palju vastukaja meedias ja et kas sellist arengut äh, ei ole näha terve, üle terve Euroopa Liidu, mitte ainult konkreetsetes liikmesriikides, jah äh,, me täheldasime seda oma uuringus ja, ja väga selgelt. arutelud smuugeldamise ümber tõid selguse majja selles osas, et eriti Euroopa Liidu puhul on äh, smuugeldamise vastane võitlus äh, suur poliitiline prioriteet küll, aga need inimesed, kes äh, kohapeal tegutsevad enda asjadega, peavad teadma, mis asja see tähendab igapäevases töös, kuidas äh, me saame kaitsta sisserännanuid. et vahe tegemine sellel, mis on smugeldamine ja mis mitte, äh, see peab olema selge, seda ütlevad selgelt äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid ühelt poolt justkui vabatahtlik kodanikeni jõuab informatsioon selle kohta, et Kreeka vabatahtlikult äh, on äh, Nobeli rahupreemia äh, kandidaatideks seatud, aga teisalt jõuab nendeni info, et üksikisikud võivad sattuda viieks aastaks vangi, kui teisi inimesi aitavad. nii et selgus on see, mida nõuavad selgelt kodanikuühiskonna organisatsioonid. nüüd Jean Lamberti küsimus meie soovitused tegelikult äh, lähevad isegi kaugemale kui lihtsalt suuniste kujundamine. kodanikuühiskonna organisatsioonid, nagu ma ütlesin, nõuavad suuremat selgust, aga ilma igasuguste andmeteta selle kohta, kui palju on inimesi süüdi äh, mõistetud ja kohtusse kaevatud ja ilma infota selle kohta, kuidas see kaasaaitamise direktiiv üldse koha peal toimib, on meil pilt tegelikult selle direktiivi mõjude kohta väga killustunud. seire ja hindamisprotsess selle direktiivi puhul on väga auklik, see hindamisprotsess ei ole ühtsustatud, ühtlustatud Euroopa Liidu tasandil. ja eriti piiririikide puhul on see nii. Nende riikide puhul nagu näiteks Itaalia, sealt eh, ei saanud me isegi väga palju vastuseid oma küsimustikele, et eh, koguda kokku infot nende kogemuse kohta, sest neil lihtsalt ei ole aega selleks, nendel on nii palju tööd momendil, et väga raske on vastuseid saada, nii et me peaksime olema väga ettevaatlikud oma hinnangute andmisel ja soovituste andmisel, sest meil ei ole lihtsalt piisavalt andmeid ja sellepärast ma tõingi selle nii-öelda andmeaugu välja. ja proua Spinelli, see vaakum, millest te kõnelesite, ma arvan, et eh, see jah, tuleb meie uuringust väga selgelt välja. sestap eh, viitasin ma ka teie tähelepanu sellele graafikule mis näitas seda, et vist nelikümmend kaks eh, seitsmekümne kuuest kodanikuühiskonna organisatsioonist, kes meie küsitlusele vastas, võimaldas ini-, pakkus inimestele mm, varjupaika ja kui neid organisatsioone nende tegevust piiratakse, peatatakse, võetakse neilt ära võimalus neid teenuseid pakka, on selge, et äh, ei täideta neid õiguseid, mis on äh, ebaseaduslikel sisserännanutelt ja kui me võtame ära inimestelt põhiõigused, siis see on üks aspekt, mida me ei tohiks unustada. ja nüüd rahastamise küsimus, sellest räägiti ka meie uuringus ja on äh, sisuks ka ühele meie neljast soovitusest. sest vabatahtlikud ja kodanikuühiskond teeb äh, väga olulist tööd selleks, et tagada inimõigused, toit, tervishoid, peavari ja teevad seda kõike piskuga. ja mitte ainult äh, nimelt on organisatsioone isegi mõistetud süüdi avaliku sektori vahendite kuritarvitamisest, sellepärast et nad äh, aitasid äh, hädaolukorras ka ebaseaduslikke äh, sisserännanuid rahadega, mis olid esialgu programmis mõeldud siis seaduslikele sisserännanutele ja humanitaarviisade küsimusele ma ei oska vastata. To kuulan teid siin ja mõtlen, et tõesti tore oleks, kui meil oleks rohkem aega, et me saaksime rohkem teemasse süveneda. aga võib-olla on, kas teil on veel mõni küsimus, millele te sooviksite vastata? ma arvan, et ma olen vastanud enamusele tõstatatud küsimustele. seega tahaksin teid äh, tänada teie koostatud uurimuse eest. Commission. okei okay, um,, just a minute for the commission. võib-olla komisjonile minutiks kõneaega. komisjon ei pea sõna võtma, aga kui te kutsute meid üles seda tegema, siis me hea meelega äh, mõned mõtted küll jagaksin teiega. suur tänu meile sõna andmast, tahaksin lihtsalt üle korrata komisjon tõesti tegeleb äh, sisserändajate äh, ka kauplemisega ja õigusakti ülevaatamisega me uurime kogu infot, kaasa arvatud äh, seda uuringut, mida just praegu siin tutvustati. uurime ka mitmeid teisi raporteid, dokumente. meie eesmärgiks on avaldada järeldused lähinädalatel ehk siis üsna pea. me, me sooviksin so,, algatasin ka Eurostatiga pilootprojekti selleks, et, et äh, tuginedes statistikale, mis äh, meie käsutuses on, vast-, mis puudutab süüdimõistmisi ja äh, süüdistuste esitamisi, ma ütleksin, et tegevuskavas me rõhutame, et mitte ükski, kes annab humani-, humanitaarabi ei tohiks sattuda kriminaaluurimise objektiks ja seda ka vastavalt äh, rahvusvahelisele õigusraamistikule, mis, äh, mis on siduv Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa Liidule tervikuna. seega me ei hakka üksikasjadesse siin laskuma, ma saan aru, et äh, aeg hakkab lõppema. aga kindlasti on meil ka tulevikus võimalusi seda teemat puudutada. suur, suur tänu teisipäeva pärastlane väsimus siin võib-olla mängib oma rolli minu, minu käitumises. Läheme edasi nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on päevakorrapunkt number üheksateist. kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemine ja seal elamise tingimused ehk siis rohelise kaardi direktiiv. raportööriks olen mina ise. kolleegid sissejuhatuseks, kuuendal juunil komisjon võtti vastu, võttis vastu oma ettepaneku, äh, mis puudutas direktiivi, senise kaardi direktiivi, mina olen raportöör, tutvustan mõningaid peamisi raporti põhimõtteid. tänase päeva jooksul olen märganud, et mitmed äh, kolleegid rääkisid äh, sinisest kaardist ja õiguspärasest sisserändest. Anna Komešov, Intvelt on kõike seda juba täna maininud. oleks tore panna asi konteksti. E, direktiivi läbi, tegemist on e, töötaja direktiivi läbivaatamisega e, ja, ja ma näen, et inimesed kõnelevad sellel teemal päris palju õiguspärasest sisserändest räägitakse palju, sest sellega ka tuleb tõesti tegeleda, sest need on ka ainsad teemad, mis meil hetkel rände osas on. seaduslikust äh, sisserändest me siin pigem koostame soovide nimekirju, mitte ei räägi sellest, mis meil olemas on. pädevus äh, küsimustes on asi nii, et äh, ka Sofi Intvelt mainis seda, et meil on ka selliseid asju nagu ümberasustamine, probleem on selles, et liikmesriigid teevad lihtsalt väga vähe Äh, nii vähe, et need õiguslikud teed, seda kasutatakse kõike nii vähe, et kui me paneme selle konteksti, siis e-, ehk siis me teeme liiga vähe. me nüüd ei taha ega ka jätta muljet, et see, mida me teeme sinise kaardi või teistes küsimustes, et me räägime siin meetmetest, mis võimaldavad meil täita õiguspärase sisserändmise kõiki nõudeid. ei, me räägime siin maastikust tervikuna räägime õiguspärase sisenemise teedest, mis on vajalikud. ja me ei ole sinna veel kuidagi jõudnud. nii et meil on vaja seega tervikkonteksti, aga me peame hakkama saama sellega, mis meil on. ja meil ei saa olla seda, mida meil ei ole. meil on sinine kaart. see on meie komisjon, komisjoni ettepanek meile. ma ei usu, et see on täiuslik plaan õiguspäraseks sisserändeks, aga me oleme si-, selle, see on siiski edusamme. ja ma tahaksin tänada variraportööre, kes on täna siin abi eest, et me, tänu kellele me oleme jõudnud see, kuhu me oleme jõudnud äh, sinise kaardirektiivi läbivaatamisel. nüüd tähtsamad punktid direktiivi läbivaatamisel ja tänase raporti projekti puhul ja muudatusettepanekud. Nende eesmärgiks on saata positiivne signaal Ähm, rände juhtimise kohta, et see on juhitav. ja kogu ülevaate eesmärk on sinise kaardi atraktiivsust tõsta, suurendada tema kasutust Euroopa Liidus, seda ei kasutata piisavalt. raportöörid ütlesid ka seda väga selgelt. enamus tuleb tagada, et see töötab ka tõesti kõrgema tasandi oskustega inimeste jaoks, kes võivad Euroopa Liidus töötada ning tähtis on ka, et ametiasutused suudaksid direktiivi ellu rakendada. seega tegin ettepaneku lihtsustada menetlusi, vastuvõtukriteeriumid, keeldumise kriteeriumid, ajapiirangud, liikuvussätted, loogiline lähenemine, kolmandad riigid, tööandjad, ametiasutused, kes rakendavad seda. muudatusettepanekuid on esitatud ka kohaldusala suhtes, sotsiaalpartnerite suhtes, palgalävendite suhtes ja peamised valdkonnad, esiteks siis kohaldusala. seda tahetakse laiendada selleks, et kaasata ka rahvusvahelise kaitse saanud isikuid, kellel juba on ligipääs tööturule vastavalt varjupaiga õigusaktidele. see oleks minu meelest positiivne märk, et need, kes on saanud rahvusvahelise kaitse, need saaksid ka kasutada rah-, sinist kaarti. tegemist on kõrgete oskustega kolmandate riikide kodanikega, kes on juba Euroopas, kes saaksid kasutada sinist kaarti ja kes saaksid siis äh, oma õigusi kasutada, oskusi kasutada. Euroopa Parlament jätkuvalt äh, on ka Kiengi raportis rõhutanud äh, meie lähenemist rändele. see võeti eelmisel aastal ka suure enamusega parlamendis vastu, see raport, kuid tõsiasi, et kuidas seda nüüd teha, on pisut erinevad õiguspärane sisseränne, ränne ja selle teed, see on üks viisidest, kuidas seda küsimust äh, lahendada. nüüd äh, see, et me teeme palgakünnised liikmesriikidele vabatahtlikuks, mõnedes liikmesriikides ei ole kindlaid palgamäärasid kõrgepalgalistele, siin me pakume välja valikulise palgakünnise, see äh, oleks siis vastavuses liikmesriikide tööturgude eripäradega et olemasolevad tingimused õigusaktides võiksid viia kokkulepeteni, mis vastavad ka liikmesriikide tavadele, vas-, mis siis kehtivad kõrgete oskustega töötajate vallas. siin oli variraportööride osas ka konsensus. nii sotsiaalpartnerite rolli äh, tähtsustamine, et see minu arvates parim viis äh, on äh, tagada sotsiaalpartnerite konsensus selle teema edasiviimiseks, selleks see tõstaks ähm, selle ettepaneku usaldusväärsust, seepärast ähm, sotsiaalpartnerid äh, oskavad väga hästi aidata liikmesriike sinise kaardi põhiaspektide rakendamisel. ametiühingud, ähm, äriringkonnad, esindajad saaksid kaasa aidata sellele, et ei õõnestataks olemasolevaid äh, tööturgudel kehtivaid standardeid. muidugi konsulteerida tuleb ka palgakünniste osas sotsiaalpartneritega. palgakünniste osas tuleb tingimata ametiühingutega nõu pidada. tööandjad samuti on muidugi äh, osa konsultatsiooniprotsessist. tuleb äh, ma mainin siin ka tunnustatud tööaineid, andjaid, rahvus, see peaks olema ka võtmefaktoriks, kuidas suurendada senise kaardi atraktiivsust. ja liikuvuse suurendamine Euroopa Liidu siseselt, lihtsustatud menetlused, siin on inspiratsiooni saadud teistest rändega seotud õigusaktidest ei ole vaja es-, esitada täiendavaid taotlusi teises liikmesriigis, kui inimene on juba teavitanud asjaomast liikmesriiki. ja lihtsustamine, lihtsustamiskriteeriumid, äh, kuidas keeldutakse, tagasi võet-, ära võetakse inimesed, uuendatakse, pikendatakse, siin tuleb ratsionaalsemaks muuta, lihtsamaks kriteeriume sinise kaardi puhul, et millistel tingimustel sellest keeldutakse, et see ära võetakse need üksikud aspektid, mis on tekstis ja keeldumise alused, need tuleb läbi vaadata vastavalt tööpuuduse julgeoleku kriteeriumitele, ka liikmesriigite lähemine peab olema proportsionaalne taotluste tagasilükkamisel. ja mis puudutab äh, siseriiklikke Euroopa Liidu kavasid, mis on tundlik teema, siseriiklike kavade ärakaotamise vastukaaluks peaks äh, andma liikmesriikidele põhjusi, miks toetada Euroopa Liidu sinist kaarti. Need ettepanekud ja muudatusettepanekud, ähm, nende osas siis annaksin kõigepealt sõna kõigepealt variraportööridele. võib-olla Maria Gabriel oleks esimene. Благодаря, господин председател. Най-напред. Suur tänu, esimees. kõigepealt äh, avaldaksin tunnustust selle raporti koostamise eest ja taha, tänan muudatusettepanekute eest, eduka koostöö eest algusest peale selle raporti koostamisel. me kõik teame väga hästi, et me kõik tahaksime, et Euroopa Liit oleks äh, ligitõmbavam sinise kaardi omanikele. seda ei ole siiamaani teha õnnestunud. seepärast ähm, tuleks mainida ühte kõige olulisemat asja, milleks on sotsiaalpartnerite roll. pidev kontakt sotsiaalpartneritega äh, siseriiklikul tasandil on eriti tähtis. tänu sellele aitame mitte ainult liikmesriiki, vaid ka neid, kes on taotlenud sinist kaarti. me toetame ka rakendusala laiendamist. see aitab lihtsustada ligipääsu tööturgudele liikmesriikides. me saame aidata kõiki neid, kes tahavad tõesti sinist kaarti kasutada. mitte kõrgharidus ainult ei ole oluline, igasugune kõrgem kutseoskus vajab arvesse võtmist. seda ei saa kasutada mitte ainult kolmandate riikide kodanikud, vaid ka kolmandad riigid ise. sellisel moel saame ka piirata ajude äravoolu. liikmesriikide tööturgude vajadused on samuti olulised. seepärast peaksime tagama, et iga liikmesriik saab ise kindlaks määrata, millised kutsealad on olulised, sest vajadused on väga erinevad. tuleb arvestada ka kohaliku tööturu eripärasid ja seda saame teha läbi konsultatsioonide ja analüüsi, analüüsi ja sellest ka siis sõltub, kas kõrge kvalifikatsiooniga välistöötajad võiksid kahjustada riiklikke tööturge. peaksime sisse viima ka paindliku instrumendi selleks, et äh, kindlaks määrata, millised saavad olema nende inimeste palgad. sellega me saadaksime ka väga positiivne sõnu, positiivse sõnumi kolmandatele riikidele ja kaitsta ühtlasi Euroopa Liidu huve. nagu öeldud, ma toetan direktiivi kohaldusala laiendamist. ma arvan, et palju rohkematele inimestele tuleks anda võimalus taodelda sinist kaarti ja viimase märkusena teeksin üleskutse liikmesriikidele kohandada oma õig-, õigust vastavalt nendele uutele ettepanekutele ma tean ka, et liikmesriikidel on vaja aega selle tegemiseks, kuid ei tohiks tekkida konkurentsi liikmesriikide vahel kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ligimeelitamisel. me ei tohi alahinnata seda, sest kogemused näitavad, et mõned liikmesriigid, eriti need, kes on äärealadel, on esimene öö, äh, sihtmärk sinise kaardi omanikele ja pärast seda tahavad need kaardiomanikud liikuda mujale, Saksamaale näiteks, teistesse riikidesse, kus äh, nad ootavad kõrgemaid palku. seega riigid, kes on nendesse riikidesse investeerinud, nende huve tuleb kaitsta. nii et kõik saaks kasu sinise kaardi süsteemist on selge, et äh, solidaarsus on äh, asi, mida me kõik peaksime kaitsma ning see peaks äh, kehtima ka sinise kaardi süsteemi puhul. lõpetaksin nüüd siinkohal, aga kokkuvõttes teeksin veel kord üleskutse menetluste lihtsustamiseks, selleks et sinine kaart oleks tõesti atraktiivsem me teame kõik, et äh, tööd on jäänud veel palju ja ma tahaksin tänada kõiki kolleege. ma olen kindel, et äh, tänu nendele saavutame konsensuse selles väga olulises küsimuses um,. suur tänu ja Natalja Krispek, ALDE variraportöör. suur tänu suur tänu Claude'ile, raport, meie raportöörile selle suurepärase töö eest, hea raporti projekti eest. tahan tänada teda ka, tänada ka koostöö eest teisi variraportööre ja sisuliste täienduste eest, mis langevad kokku minu fraktsiooni soovidega. ja mida ma loomulikult toetan, ehk siis, et äh, selline kaart oleks atraktiivsem mitte ainult selle kasutajatele, vaid ka neile Äh, kes võiks sinise kaardi omanikele tööd anda Euroopa Liidu territooriumil. seega toetan igati kõiki neid aspekte, millest sa rääkisid, Claude, ennist, kõik muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on direktiivi paindlikumaks muuta, liikuvust suurendada liikmesriikide vahel, muuta seda lihtsamaks, lihtsustada haldusmenetlusi, kiirendatud menetluse võimaluse anda kõigile tööandjatele, kes on juba tunnustatud tööandjad. ja kõik need muudatusettepanekud, mis on pisut tehnilised, aga väga olulised selleks, et äh, neid vahendeid saaks tõesti Euroopa Liidu territooriumil kasutada, et siia oleks toodud selgust, muudetud menetlusi ratsionaalsemaks, kõik, mis puudutab äh, sinisest kaardist keeldumist, tagasivõtmist ja nii edasi see, Claude, veel üks punkt, millest sa ka rääkisid, sellest, et tuleks järk-järgult ära kaotada riiklikud kavad, äh, liikmesriikide sinise kaardi äh, erinevad äh, kavad, mis puudutab kõrge kvaliteediga tööt-, kvalifikatsiooniga töötajaid. Need süsteemid on omavahel konkurendid Euroopa Liidu territooriumil ja konkurendid sinisele kaardile ma oleksin eelistanud siiski, et selles punktis oleks meie seisukoht olnud jõulisem. et me soovime tõesti ära kaotada riiklikud süsteemid ja see oleks võinud olla ka pisut siduvam liikmesriikide jaoks, sest kui me üle, läbi vaatame praegu direktiivi, siis sellepärast, et sinine kaart ei toimi praegusel kujul ja et selles vallas on veel puudujääke praegused äh, konkureerivad süsteemid on kahulikud, et mitte öelda rohkem, sinise kaardi rakendamisele. ja see on üks peamisi põhjusi, miks äh, see süsteem, sinise kaardi süsteem ei ole olnud edukaks, edukas. eurooplasena ma loodan, et, äh, et meil on järjest enam harmoneeritud tööriistu liikmesriikides ja et äh, et me ole, et äh, siis alles, kui me oleme nurka surutud, et siis me hakkame konkurentsi vähendama. ja ma ei taha, et me enam kaugemale läheks rakendusala laiendamisega. sa rääkisid hetk tagasi sellest, Claude, pisut kergitasid saladusloori. me oleme näinud siin aruteludes, eriti libe kuulamisel, et äh, liikmesriikidel on vaja kvalifitseeritud tööjõudu, aga ja kuulamistel tuli väga see sageli jutuks, et milline on kvalifikatsiooni tase. et kui me nüüd laiendame direktiivi rakendusala, see on üks võimalus, teiseks, nagu kolleeg selgitaks, me paneksime siis sellise avatuse klausli, mida saab rakendada siis, kui tekib näiteks, et on äh, tekib vajadus ähm, muude töötajate järele teatud sektorites, kui väga kõrge kvalifikatsiooniga töötajad. maailm äh, äh, liigub meeletu kiirusega, me peame olema suutelised kohanema. ja lõpetuseks ma arvan, et äh, on, meil on tõesti otsekohe vaja Euroopa Liidu jaoks õiguspärast see sisenemise vahendeid selleks et, äh, et meil on puudu äh, tööjõust teatud valdkondades Euroopas ja teisalt ma ei hakka siin seletama seda, mis on kõigilegi selge. meil on vaja ligi meelitada talente. me oleme vananev, halli, järjest hallipäisem, eriti poiste osas. sest äh, naised suudavad oma halli ukseid peita, aga saate aru, mida ma silmas pean? ei, sina mitte. aga me, kui me tahame olla, me tahame tõesti ju muuta, et Euroopa oleks atraktiivsem ja mitte, et see jääks ainult sõnade tasandile. me tahame muuta Euroopa nägu, me ei taha olla selline vananev nurk, nurka visatud kontinent ja me ei taha ka sellist äh, kosmeetilist reformi, sest vastasel äh, korral me peame kolme-nelja aasta pärast selle juurde tagasi tulema. suur tänu, Natali ja roheliste nimel. Odil. suur tänu. suur tänu äh, raportöör, suur tänu ka variraportööridele kogu meie ühise töö eest. ma arvan, et äh, väga hea on, et see direktiiv on meie ees laual täna see on palju parem kui kõik see, mida me minevikus oleme näinud. me korraldasime parlamendis ka paar kuud tagasi kuulamise sellel teemal. Rootsi esindaja ütles, et on olnud kaheksa sinise kaardi direktiivi juba. on olnud tuhandeid töölubasid, mida igal aastal on antud kõrgelt kvalifitseeritud töötajale Rootsis. ka nendele inimestele, kes ei ole kõrge kvalifikatsiooniga ja see on probleem. mul on väga kahju, et äh, komisjon ei soovi kaugemale minna äh, see, sellest esitatud tekstist. arvan, et äh, me peaksime arvesse võtma kõikvõimalikke erialasid. ma arvan, et tööjõud, võõrtööjõud peaks terviklikult siia kuuluma, olgu tegemist kõrgelt kvalifitseeritud ametitega või mitte. võib-olla isegi parlamendi enamuses meid selles osas ei toetata, aga ma siiski räägin sellest, sest minu arvates on kahju, et me ei läinud siin kaugemale. meie komisjon oleks ju võinud vähemalt öelda, et me oleksime tahtnud veelgi kaugemale minna, see oleks äh, mulle head meelt teinud ma rõõmustan ka selle üle, et lisaks siseriiklikele süsteemidele on meil nüüd siin võimalus äh, inimestel liikuda liikmesriikide vahel, see on suurepärane, äh, et inimestele antakse võimalus liikuda ühest liikmesriigist teise. Claude rääkis ka võimaluselt kaasada varjupaigataotlejad sellesse süsteemi, minu arvates see on suurepärane. ja kui varjupaiga taotleja siseneb süsteemi, äh, taotleb tööluba, siis ta peabki jääma sellesse samasse süsteemi, isegi kui tema varjupaiga taotlus tagasi lükatakse. ma arvan, et äh, varjupaiga taotleja staatusest äh, peaks olema võimalik jõuda legaalse sisserändaja staatusesse, aga Rootsis meil on see võimal-, meil on see võimalus täiesti olemas ja ma olen selle üle uhke. teine asi, palgakünnised jah, hea on, et me oleme mõelnud erinevatele süsteemidele, mis on erinevates liikmesriikides olemas, hea, et me sellest ka siin räägime. meil ei pea olema sama mudelit, mis kehtib kõikjal, nagu Claude ka ütles, tähtis on see, et me arvestame neid süsteeme, mis siin või seal toimivad. artikkel kolm, neli on võib-olla nüüd problemaatiline. siin tehakse sinisest kaardist olulisem süsteem kui siseriiklikud süsteemid. sinist kaarti ei ole kuigi palju kasutatud, ta on olnud pisut keerukas ja siseriiklikud süsteemid on võib-olla vähem keerukad. Rootsis näiteks teeb meile see küsimus muret, sest kui sinine kaart asendab siseriiklikud süsteemid, siis see on probleem. meil on hooajatöötajate direktiiv selle, selle reeglitega see tähendab seda, et võivad tekkida eri, erinevad äh, süsteemid, ähm, mis kõik äh, eksisteerivad äh, samaaegselt ja see on, muudab asjad keeruliseks. tähtis on hästi järele mõelda. ma arvan ka, et nõukogu ei soovi eri, eriti seda artiklit säilitada. ja kokkuvõttes ma arvan, see on väga hea esimene samm selleks, et välja töötada parem süsteem kõrge tasand, kõrgema tasandi kutseoskustega inimestele. ma arvan kokkuvõttes, et see on hea ja õige süsteem, jätkame arutelu okay,. The... ma tänan. ja kuue mm, variraportöör on Spinelli. ma tahan tänada Claude'i suurepärase ja väga põhjaliku töö eest. tegemist on ka üsna delikaatse teemaga olnud ja nüüd on meil rohkem ja rohkem sisserännanuid. eriti suur heameel on mul selle üle et varjupaiga taotlejadki on sisse läinud ja et liikmesriikidel on kohustus korrastatud menetlus ette näha, eh, ka kehtestada tunnustatud eh, tööandja staatus ja pidada dialoogi kodanikuühiskonnaga. nüüd on laienenud kohaldusala sellel ettepanekul eh, väga hea seni ei ole see nii lai olnud, äh, ainult Saksamaal on äh, see laiem ja tähtis on, et ka protsessid korrastuksid ning et juurdepääs oleks sinisele kaardile suurem, see on lisandväärtus. kui meil on Euroopa Liidu sinine kaart äh, liikmesriikide siniste kaartide asemel, aga nagu Rootsi kolleeg ütles, on siin ka teisi aspekte. kõigepealt varjupaigataotlejad tuleks hõlmata kas Euroopa äh, õigusaktidega või liikmesriikide õigusaktidega. ja äh, ei tohi olla ajalisi piiranguid. ja ei saa olla, et sinisel kaardil ei oleks mingeid ajalisi piiranguid. infot tuleb jagada ka veebis ja sellega tuleb avada võimalused inimestele väljaspoolt Euroopa Liitu. ja tähtis on laiendada need võimalused ka väiksemate eh, oskustega töötajatele ning on vaja garantiid sinise kaardi omanikele Eh, kui tööandja neid halvasti kohtleb eh, või vallandab. ja see puudutab hooajatöötajate ja teadurite ja üliõpilaste direktiivi kolmandatest riikidest tulnute kohta. ja peab olema võimalik sinise kaardi omanikel ka vahetada töökohta, minna mõnda teise liikmesriiki Nad ei pea olema sõltuvad ühest ainsast tööandjast. aga mul on mõned kõhklused äh, normide kohta, mis puudutavad kaardi tühistamist või kaardi andmisest keeldumist. ma ei arva, et peaks olema kohustus Ehm, kindlasti Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut võtab nõukogu arvesse, selge on see, et see lahing kerge ei saa olema, aga me oleme siin üheskoos. jah, ma tänan. Äh, teistele, äh, kes äh, sõna võtsid ka, suur tänu. tänan varuraportööre. jah, ma alguses tegin lühidalt, ma usun, et te kõik olete selle teemaga tuttavad ja see on väga diskreetne eh, teema. Eh, jah, variraportöörid eh, tegid siin ettepanekuid, kuulsime neid erinevatest parteistes, aga me, mm, meil on vaid mõned, mõned sellised dokumentides valdkondades, see sinise kaardi direktiiv, hooajatöötajate direktiiv, ettevõttesiseste üleviimiste direktiiv ja seda ei ole palju. igatahes ma tänan kõiki tubli töö eest, et see tagab meile eh, hea läbivaatamise. ja nüüd need kolleegid, eh, kes veel sõna soovisid, saavad sõna. Grazie ja. suur tänu. Äh, ma tahan kiita Claude'i selle eest, et ta on niivõrd head tööd teinud selle ettepanekuga. tegemist on väga tähtsa dokumendiga. Äh, nimelt äh, legaalse sisserände kanalid. see on esimene samm. ja meil on vaja teha veel täiendavaid ettepanekuid, et tugevdada liikumisvabadust. nüüd sinise kaardi kohta. hiljutine eh, statistika näitab, et kakssada tuhat inimest aastas saaksid kasu sinisest kaardist ja ma usun juba lähi, juba lähitulevikus mm, eh, see sinine kaart aitab ka äh, neid uusi sektoreid, mis kujunevad välja meie tööjõuturgudel ja kaasavad meile kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. nüüd, mis peaks veel olema? kindlasti peaks direktiivis kohaldusala, alas olema ka varjupaiga taotlejad. ja need, keda sinine kaart hakkab hõlmama, ei tohiks kaotada oma staatust varjupaiga saanuna, sest eh, meil on ju Dublini süsteem, me tahame olla kaasavad. me ei taha kuidagi varjupaiga taotlejaid halvemasse olukorda seada. E, ja no on selge, et tuleb ära hoida ka töötajate ekspluateerimine e, ja madalad palgad, siin on liikmesriigis olukord erinev. Cecil. ma tänan. ma hindan väga kõrgelt seda, kuidas raportöör koos variraportööridega on välja töötanud väga professionaalse raporti ja ma arvan, et tulemus on kindlasti hea. aga ma tahan hoiatada Äh, äh, vastupidiselt paljudele häältele siin, mida me kuulsime, äh, see teema, sinine kaart kõrgelt kvalifitseeritud töötajate jaoks on midagi, mida Euroopa hädas, hädasti vajab, kui me tahame globaalses konkurentsis mm, võitjaks jääda ja meil on vaja siduda see legaalse ja immigratsiooni ja teiste keeruliste teemadega. see raport peaks koondama tähelepanu kvali-, kvaliteetsele lahendusele, et me tõesti saaksime kvalifitseeritud tööjõudu juurde ja et ei peaksin nüüd tegelema väga keeruliste küsimustega selles raportis ja tähtis on, et me suunaksime Euroopa Komisjoni äh, sellele, et äh, Euroopa Komisjon seda keerulist teemat äh, ei siia siis tegeleks sellega põhjalikult ja ma arvan, et varjupaigad taotlejatega tuleb meil tegeleda eh, eraldi raportis, siin ei tasu neid asju omavahel segada. Eh, meil on ju viisa eeskirjaga juba kogemused, et eh, nõukogu võib hakata tõrjuma meie ettepanekuid, sest nad lihtsalt ei ole valmis neid kahte teemat omavahel kokku panema ja segama. ja ka Euroopa Komisjon peab väga professionaalselt selle teema lahendama. You your... ma tänan. sa viitad siin rakendusalale, on ju? tänan, härra Becker, jah, te räägite kohaldusalast kus meie soovisime äh, seda laiendada mina soovisin rahvusvahelise kaitse osa seda ettepanekut ajendada. aga palun. jah, ma tänan teid ja variraportööre tehtud töö eest. ma arvan, et komisjoni ettepanek läheb õiges suunas. Euroopa Liidu sinisest kaardist saab üle-euroopaline kava. Mm, seni paraku on jäänud äh, tulemused olemata jah, revideeritud sinine kaart saab olema palju kaasavam, on suunatud kvalifitseeritud äh, isikutele äh,, ka haridusele. ja see muudab Euroopa Liidu atraktiivsemaks ja on legaalseks kanaliks, kuidas sisserännanud äh, tööd saavad ja liikmesriigid saavad ise otsustada, mida siis on vaja, et täita lüngad tööturul. liikmesriikidel on võimalik tööturutesti kohaldada seal, kus tööhõive on suur um,. To... ma tänan. komisjon. Yes, thanks very much. suur tänu. tere õhtust. jah, meie tervitame seda, et te toetate eh, meie ettepanekut oma raporti eelnõus. jah, me tahame legaalset rännet paremini hallata ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid eh, kaasata kolmandatest riikidest ja need eh, muudatusettepanekud, mis tahavad menetlused lihtsamaks muuta ja õigusi tugevdavad, pälvivad meie toetuse väga tähelepanelikult ja positiivselt vaatame läbi kõik ettepanekud, mis sellele on suunatud. nüüd, mis puudutab palgakünnist, siis kaalume seda ka korralikult, mis te olete siin välja pakkunud. ka peab silmas pidama, et süsteem peab jääma läbipaistvaks ja teostatavaks ja et kaitsemeetmed peavad olema, mis hoiavad ära kuritarvituse, aga ma olen valmis teie ettepanekuid kaaluma. me ei suhtu positiivselt sellesse, et liikmesriikide kavad kaotada. komisjon, mis puudutab seda, et liikmesriikide kavad kaotada, meiegi toetame seda. aga me analüüsime seda, et kas ikka laiendada kohaldusala varjupaika taotlejatele, kellel on juurdepääs, kes saaksid juurdepääsu tööturule see on üks variant, mida me oleme kaalunud, nagu te näete meie mõjude hinnangust. ja rahvusvahelise kaitse saajatega koos oleme seda kaalunud ja otsustasime ikkagi nad välja jätta, sest see muutub, muudab ettepaneku juriidiliselt keeruliseks ja siin on ka seos varjupaiga menetlustega. Need asjad vajavad põhjalikku kaalumist ja nende kokkupanemine võib olla probleem probleemne. ja poliitiliselt on tegemist e, delikaatse küsimusega, võib tekkida ka oht, et kuritarvitatakse e, siis võimalusi, et e, taotletakse kõigepealt varjupaika, et saada juurdepääs sinisele kaardile selle kaudu. nüüd, mis puudutab teistes riikides varjupaigataotluse esitamine. me teame, et me ei taha sekundaarseid eh, liikumisi kuidagi eh, soosida varjupaigataotlejate hulgas. Eh, kõik need küsimused seonduvad teie ettepanekuga, aga me arutame seda edasi parlamendiga ja teiste seadusandjatega. jah, ma tänan enda nimel ja variraportööride nimel. jah, me arvasimegi, et te seda ütlete siin kolleegid olid ka äh, mõned mures. aga jah, me oleme teinud siin ka ulatuslikke ettepanekuid mõnede raporti osade kaudu ja ma tänan nüüd variraportööre koostöö eest ja nüüd läheme siis sellega edasi tähtaeg muudatustepanekute esitamiseks on viieteistkümnes veebruar kell kaksteist keskpäeval ja suur tänu suurepärase mõttevahetuse eest teile. Um, similar... ja meil on kavandatud ka päevakorrapunkt kakskümmend, mis on sarnane. nimelt komisjon teeb meile ettekande selle kohta, kuidas on lood kahe Eh, legaalse rände teemaga asjad. see on hooajatöötajate direktiiv ja ettevõttesiseste üleviimiste direktiiv. Teie, kes te olite kohal eelmises koosseisus siin parlamendis, teate, et need dokumendid olid meil arutusel parlamendis juba. aga nüüd on huvitav teada, et mis nende kahe dokumendiga, mis võeti vastu kolm aastat tagasi, edasi on juhtunud ja need tuli üle võtta kolmekümnendaks septembriks ja kahekümne üheksandaks novembriks vastavalt. aga selgub, et hooajatöötajate direktiivi ei ole üle võtnud kakskümmend liikmesriiki ja ettevõttesiseste üleviimisdirektiivi ei ole seitseteist liikmesriiki üle võtnud. Äh, jah, see ei tundu eriti edukas, kui me seda statistikat vaatame, nii et komisjon on nüüd algatanud rikkumismenetluse ja saatnud ametliku kirja nendele liikmesriikidele, kes ei ole nõudeid, kohustusi täitnud. aga nüüd on huvitav äh, kuulda, mis edasi. jah, see on meelehärmi tekitav, aga ma tean, et komisjon äh, seisis mõlema ettepaneku eest ja tahab, et need jõustuksid Äh, ja vaatab siis, mis annab ära teha ja Laura, on, mul on hea meel sinu tutvustuse eest. suur tänu, härra esimees, võtan need kaks punkti üheskoos, kui lubate. mis nüüd puudutab neid kahte direktiivi, hooajatöötajate direktiiv ja ettevõtja siseselt üle viidud töötajate direktiiv, selle kohta oleme saatnud kirjalikult juba enne tänast kohtumist infot, meie peadirektor nimelt saatis teile kirja kus tõesti on siis sees see, et kahekümne neljandal novembril kaks tuhat kuusteist võtsime kahe, saatsime kahekümnele liikmesriigile ametliku märgukirja eh, selle eh, hooajatöötajate direktiivi kohta, sellepärast nende liikmesriigid ei olnud kas osaliselt või täielikult eh, üle võtnud seda direktiivi ja sama järgnes siis äh, novembris ettevõttesiseselt üle viidud töötajate direktiivi kohta, kus siis see märgukiri saadeti seitsmeteistkümnele liikmesriigile, kes siis ei olnud kas osaliselt või täielikult üle võtnud seda direktiivi. vahepeal nüüd äh, on äh, siis mõned märgukirjad veel saadetud välja mõnedest, mõnede liikmesriikide puhul ja see nimekiri siis ajakohastatakse ka avalikus registris. loomulikult ka meie tunneme selliste arengute üle muret, kuid kahjuks ma pean ütlema, et see ei ole sugugi mitte erandlik, ka teiste direktiivide puhul on ülevõtmine viibima jäänud ja selge see on, et ka komisjon ei pea seda rahuldavaks ja me kavatseme tavalised menetlused käivitada Euroopa Liidu seadusandluse jõustamise Äh, puhul ja kui liikmesriigid vastust äh, ei saada meie märgukirjale, siis me loomulikult äh, kavatseme esitada ka oma arvamuse nende tegutsemise suhtes. nüüd need märgukirjad, vabandust, see kiri, mis teieni jõudis, hõlmab ka seda, et et ähm, seadusliku rände töögrupis on toimunud neli kohtumist, need äh, protokollid on ka kättesaadavad, võite neid äh, vaadata ja kolmeteistkümnendal veebruaril tuleb veel üks kohtumine, kus me räägime siis nende direktiivide praktilisest rakendamisest ja nagu ma ütlesin, see info on kõik avalik, aga annaksin ülevaate selle kohta siis, mis oli arutelul ja millest rääkisid liikmesriigid direktiivide rakendamisel ja mis probleemid on tekkinud sellel rakendamisel. Teid ei üllata ilmselt äh, see, et need aspektid on põhimõtteliselt samad, mis kerkisid äh, kaasmenetlejate vahel seadusandluse loomise ajal. Äh, näiteks hooajatöötajate direktiivi puhul on väga palju äh, Äh, küsimusi liikmesriigid esitanud äh, tööpuuduse äh, küsimuste osas, mis saab siis, kui aeg on läbi, siis elamistingimused, milliseid samme tuleb võtta, et tagada piisavad elamistingimused, siis dokumentide küsimus kolmandate riikide kodanikele ja mis staatus tuleb anda inimesele, kui see viibimine riigis pikendatakse ja nii edasi. mis nüüd puudutab ettevõtjasiseselt üle viidud töötajate direktiivi, siis siin olid peamised küsimused äh, seotud äh, liikmesriikide territooriumilt väljaspool loodud ettevõtja definitsioon, siis äh, palgaküsimused, kuidas hinnata palgataset ja siis Euroopa Liidu sisese liikuvuse sätted, see on esimene taoline direktiiv kus on novaatorlikud äh, sätted sees Euroopa Liidu sisese liikuvuse kohta, ehk täpsemalt, et milline liikmesriik on siis esimene liikmesriik, kui äh, liigutakse edasi ühest liikmesriigist teise jätkuvalt ja sellesama ettevõtjasiseselt äh, üle viidud töötajate direktiivi puhul ma ütleksin, et selleks, et see oleks toimiv inimeste puhul, kes tulevad üle piiri, oleme me koostöös liikmesriikidega pannud kokku piirivalvuritele praktilise käsiraamatu, Schengeni käsiraamatu, mis ähm, annab siis äh, suunised konkreetselt piirivalvele ettevõtja siseselt üle viidud ähm, töötajate dokumentide protsessimisel. ja see, seda käsiraamatut uuendatakse siis vastavalt ka Schengeni koodeksi uuendamisele. ja siis veel üks asi, millest äh, ma tahtsin rääkida liikuvuse äh, aspektides sinise kaardi direktiivi puhul enamus liikmesriike, viisteist liikmesriiki on valinud lühiajalise liikuvuse osas äh, sellise öö, äh, süsteemi, et neid tuleb teavitada siis, kui ettevõtja sisalt üle võetud töötaja viiakse edasi üle viites liikmesriik on öelnud, et nemad eeldavad sellekohast äh, äh, teavitamist ja mis nüüd puudutab pikaajalist liikuvust, siin võib valida ka siis lihtsustatud äh, teavitussüsteemi pikendamist või tuleb esitada uus teat-, taotlus, ainult mõned liikmesriigid, vist viis täpsemalt on öelnud, et nemad valiksid lihtsama süsteemi ehk siis täi-, lihtsustatud teavitussüsteemi. Äh, teiste liikmesriikide puhul on valitud siis keerulisem protsess ja mõnede liikmesriikide puhul on see info meieni, pole see info meieni veel jõudnud ja see puudutab otseselt sinise kaardi alaseid arutelusid üsna pea alustame me ka ähm, ülevõtmismeetmete vastavuse hindamist järgmisel nädalal noh, muidugi nende liikmesriikide puhul, kes on öeldud, et direktiiv on üle võetud ja loomulikult äh, mõlema direktiivi jõustamist jälgime ka järgnevatel kuudel ja oleme loomulikult valmis teie komisjoni teavitama igasugustest edasistest arengutest. suur tänu, äh, suur tänu äh, proua Corrado teile ja teie meeskonnale, et selle asjaga tegelete ja et hoiate liikmesriikidel silma peal seal mõlema direktiivi puhul. kas on kolleeg, kolleege, kes soovivad siin esitada küsimusi selle teema kohta, ega see mind ei üllata. see kõik on niivõrd selge ja klaar, et mis toimub, et küsimusi ilmselt ei tekigi ja lubage mul siis tänada komisjoni lihtsalt äh, selle eest, et äh, hoiate survet liikmesriikidel, me toetame teid selles ettevõtmises mina olin ise hooaja töölis, hooajatöötajate direktiivi osas raporti, tean väga hästi, millest on käidud, kui küsimusi rohkem ei ole, siis suur tänu, suur tänu teile ja teie meeskonnale, et te olete nende teemaga, teemadega tegelenud, sealhulgas ka eelmise punktiga. vaikus räägib enda eest, mida siin ikka öelda ongi, aga üks asi siiski, Barbara Spinelli on veel saalis ja tuletaksin kolleegidele meelde, et äh, hoia tööl, töötajate äh, direktiivi puhul olid just nimelt liikmesriigid need ja mul on see veel meeles, kuna ma olen siin majas olnud kaua, kes äh, andsid esimesena märku, et Itaalias toimub jubedaid asju, kus sisserännanud on sattunud rünnakute alla ja tekkis ärevus ja et haavatavaid inimesi tuleks kaitsta huvitav, kuidas kogu see lugu alguse sai. aga praegu me räägime väga algelise seadusandluse ülevõtmisest, tegelikult äh, see ei ole mitte sugugi keeruline, see, mis on Euroopa Liidu tasandil vastu võetud, aga soovin teile edu ja jõudu selle töö tegemisel. suur tänu, proua Korradu! ja nüüd järgmine ja viimane päevakorrapunkt täna Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks. kas meie raportöör on saalis? Angeelika Mlinar, teda veel ei ole. kas keegi teab, äh, kas keegi asendab teda? Whoever is, is, is on the way perhaps? või kas on teada, on ta teel? Do we have to abandon this point? mis me teeme selle punktiga? okei okay,, your, your, your amazingness. suurepärased olete te kõik, teie eriti, proua Metsola. Your willingness to uh, um, sun- teie suur tahe variraportööre asendada on muidugi väga kena. But she's not here today, Angelica Moon. Angeelika Mlinarit mina pole veel täna näinud, ütleb härra esimees. So we're waiting for the presidency and ootame siis eesistujariigi esindajat ja kolleege, ühesõnaga ootame kõiki. Nice of the, I mean it's not very fair on the muidugi see ei ole väga ilus nende kolleegide suunas, kes on praegu saalis, aga kel ei ole veel kuus pidi hakkama kell kaheksateistkümneni see punkt. Just checking who, who this is official um,. Since I am here now. proua Metsala kuivõrd ma kohal olen ja kavatsen esitada küsimusi, millele ilmselt äh, siin olevad saadikud ei saa vastata, kas ma võiksin need lihtsalt esitada, et need kantaks protokolli ja siis vaatame, mida härra Naagi ütleb. So I can leave. <laughs> No it's very smart. et ma võiks ära minna. härra esimees, väga nutikas teist selline lüke, vastus on ei, sest ma ei ole veel seda teemat sisse juhatanud teate ikkagi koordinaator proua Metsola. on inimesi, kes internetis jälgivad seda asja ja praegu ilmselt ainult silmi pööritavad sellise asja peale. ise olete koordinaator. andsid vande ja nüüd siis selline käitumine. Can... ma pean enne ikka teema sisse juhatama, kui saab hakata niimoodi vangerdama. saan aru küll, mida te mõtlete muidugi, nii nagu tunnen kaasa ka kõikidele teistele kolleegidele, kelle kallis aeg siin läheb raisku. And of course the staff as well. ja loomulikult ka personali kallis aeg. Sorry, colleagues. There isn't a single liberal <laughs> member here. mitte ühtegi liberaaldemokraatlikku kolleegi pole kohal, ei saa kellegi kalla norida ka, ütleb ära esimees. She's driving from Vienna. She's driving from Vienna.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 põhiõiguste ameti, vähemalt teil on põhiõiguste ameti haldusnõukogu liige, proua Miinar on taksos teel siia, eesistuja teel siia. mis te nüüd peale hakkate selle teadmisega, ehk võiks vaadake ise five minutes. Oh, I know.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 okay, colleagues, let's make a start and kolleegid, alustame. ja need, kes on teel, kindlasti mingiks hetkeks ka jõuavad. aga ma arvan, et me peame nüüd pihta hakkama. päevakorrapunkt, järgmine siis nõukogu eesistujariigi ettekanne nõukogu otsuse kohta, millega kehtestatakse Euroopa Liidu põhiõiguste ameti mitmeaastane raamistik aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks viiendal juulil äh, tutvustas Euroopa Komisjon oma ettepanekut nõukogu otsuseks äh, mitmeaastase raamistiku kohta, mis võetakse vastu iga viie aasta tagant ja paneb paika siis temaatilised tegevusvaldkonnad äh, selle ameti tegevuseks. kahekümne kaheksandal novembril võttis nõukogu vastu oma otsuse eelnõu, mis võetakse vastu siis, kui Euroopa Parlament selleks heaks kiidab vastavalt artiklile kolmsada viiskümmend kaks Euroopa Liidu aluslepingust Ehm, ja proua Sirsti Bono, meie külaline, kes on Fremp, töögrupi õudne nimi, ütleb härra esimees, ehm, eesistuja, Malta eesistuja nimel ja tutvustab meile siis eh, seda otsust. tere tulemast teile, proua Sirsti eh, Bono ja muuseas tunnustavaldus teile väga tõhusate nõukogu töögrupi koosolekute korraldamise eest, väga professionaalselt tehtud töö, kui lubate, ja annangi teile siis sõna teie esitluseks. suur tänu, austatud härra esimees, komisjoni liikmed, kõigepealt lubage mul teid tänada nõukogu nimel selle võimaluse eest Malta eesistujal äh, tutvustada teile seda väga olulist teemat. see on ülioluline Euroopa Liidu põhiõiguste ameti jaoks, selleks et põhiõiguste amet saaks jätkata oma tööd ja teha seda korralikult nagu te teate ja nii nagu ka härra esimees just ütles ja selleks, et põhiõiguste amet saaks oma tööd teha, võetakse vastu mitmeaastane raamistik iga viie aasta tagant nõukogus. ilma selle raamistikuta ei saaks FRA põhiõiguste amet siis oma tööd jätkata. mitmeaastane raamistik paneb paika ameti töö teemade kaupa, seda vastavalt äh, nõukogu määrusele, millega loodi see amet. nõukogu peab ühehäälselt otsustama selle mitmeaastase raamistiku ettepaneku üle ning Euroopa Parlament peab andma oma heakskiidu, nii nagu on see artiklis kolmsada viiskümmend kaks ka kirjas. nüüd äh, otsus, millega luuakse mitmeaastane raamistik põhiõiguste ametile aastaks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks, on dokument, äh, millele eelnesid pikaajalised arutelud FREMP töögrupis. ja Slovakkia eesistujariigina korraldas ka mitu töögrupi kohtumist sellel eesmärgil. meie nõukogus arvame, et on väga oluline mainida siin, et väga suur osa otsuse eelnõust, millega luuakse mitmeaastane raamistik, on kirjas artiklis kaks, mis paneb paika siis äh, Põhiõiguste Ameti temaatilised valdkonnad ja seega äh, annab piirid selle tööle. no mõned valdkonnad tooksin välja. väga oluline on näiteks kuritegude ohvrite juurdepääs äh, õigussüsteemile, võrdsus ja informatsioon, äh, koostöö kriminaalasjades, äh, ränne, piirid, varjupaik ning varjupaiga taotlejate ja sisserände vastuvõtmine, rassism, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatus, laste õigused, integratsioon ja sotsiaalne kaasatus äh, roma kogukondade puhul. pärast pikki arutelusid äh, nõukogus selgus, et liikmesriigid ei toeta ühehäälselt nende tegevuste laiendamist teistele teemavaldkondadele. Koreperi ja nõukogu tasandil kinnitati kokkulepped, mis saavutati töögrupis. ja see on ka edastatud Euroopa Parlamendile siis sellesama otsuse eelnõu kujul. tegime seda üheksateistkümnendal detsembril aastal kaks tuhat kuusteist. nagu varem mainiti, need väga keerulised läbirääkimised viidi läbi Slovakkia eesistumise ajal. mul on väga hea meel, et härra Tomas Puška kes on Slovakkia eesistumise meeskonna liige, on täna tulnud lahkelt minuga kaasa, et aidata vastata teie võimalikele küsimustele. ja veel kord ma tahaksin tänada teid meile pühendatud aja eest ja soovin kõigile ilusat õhtut! suur tänu, proua Sirste Bono! kohe saavadki nüüd siis sõna variraportöörid ma annaksin sõna kõigepealt variraportööridele, sest et üks nendest peab oma lapsele minema järgi. nii et äh, palun. ja siis saab sõna komisjon. kõigepealt proua Metsola, kes võtab sõna härra Naagi nimel ja siis Soraya Post ja siis Barbara Spinelli. nii et proua Metsola, kõigepealt teie. suur tänu, suur tänu, Anhel ja suur tänu, Toomas, ma olin äh, ise ka omal ajal selle Frempi töörühma liige ja teie kolleeg seal ja suur au teiega siin rääkida asjadest, mis meie fraktsiooni jaoks on väga olulised. ma esindan siin täna härra Naagit, kes ei saanud tänasele kohtumisele tulla ja loeksin ette need punktid, mis ta oleks ise tahtnud välja öelda. kolleegid, me oleme nõus nõukogu tekstiga ja oleme valmis edasisteks aruteludeks selles punktis. me tahaksime teada, kas komisjon kavatseb esitada uue ettepaneku, sellepärast ei tohiks unustada, et Põhiõiguste Ametil on vaja uut mitmeaastast raamistikku selle aasta lõpuks ja mis nüüd puudutab äh, justiitskoostöö kriminaalasjadest ja politsei koostöö lisamist äh, Põhiõiguste Ameti teemavaldkondadesse, oleme me teinud ettepaneku, et Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ähm, õigusteenistus peaks andma oma hinnangu selle kohta, et kas selliste teemavaldkondade lisamine on võimalik ainult äh, läbi sellise otsuse või tuleks äh, määrust muuta. lisaks sellele on menetluslikud tagajärjed ka, kui me ei anna oma heakskiitu nõukogu otsusele ja ma arvan, et ka sellest tuleks rääkida ja me taas kinnitame oma öö, äh, taotlust, et Euroopa Parlamendi õigusteenistus võiks meile appi tulla. suur tänu, Soraya Post! Uh, aitäh. tänan väga ja põhiõiguste ameti töö on muidugi libe komisjoni jaoks äärmiselt tähtis ja seda mõistame selgelt just sellel nädalal esitatakse ka EU-meediase raportit ja vähemuste diskrimineerimise teema on arutlusel roomade olukorra küsimus jällegi on väga oluline mõistmaks Euroopa Liidu integratsioonipoliitika tõhususe toimimist. sotsiaalfraktsioon, demokraatia fraktsioon otsustas mitte toetada nõukogu otsust. meie arvates on veel piisavalt aega. mandaat lõpeb äh, käesoleva aasta lõpus, nii et tahame seda veel uurida oh,. suur tänu, Soraya ja Barbara Spinelli kuue nimel. suur tänu. ma arvan, et on tähtis, on ähm, teinud ettepaneku muudatusteks mitmeaastasesse raamprogrammi aastasteks kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend kaks, et oluline on analüüsida reaalset olukorda, sotsiaalset kaasatust, politsei koostööd, kohtuvaldkonna koostööd kriminaalõiguse vallas. ma olen sellega minevikus ka tegelenud, kui on arutatud mitmeaastasi äh, raamistikke. politsei koostöö on äärmiselt oluline, see on meie sisejulgeoleku jaoks tähtis Euroopa Liidus võitlemaks terrorismi, maffia, muud pettustega, mis terrorismialased ettepanekud Euroopa Liidus ja poliitikad, millel on otsene mõju ränd, rändajatele ja pagulastele, andmekaitse, eraelu kaitse, ma arvan, et väga tähtis on, et põhiõiguste ametilt vähemalt võiks omal algatusel teostada uuringuid nendel teemadel. ma tuletaksin teile kõigile meelde veel paari asja. mõned probleemid. me, minu fraktsioonile on oluline võimalikult palju tähelepanu pöörata kohtulikele garantiidele, mis on oluline igasuguse politsei ja kohtu koostöö kontekstis Euroopa Liidus teine oluline punkt on vajadus tulevikus analüüsides sisejulgeolekut eraldi vaadelda kahte küsimust. üks nendest on terrorism ja teine on liikmesriikide kohustused pagulaste ja rändajate suhtes. aitäh, Barbara jätame komisjonile hetke aega end sisse seada. ja siis küsimegi komisjoni arvamust. härra esimees, kas ei oleks parem ära kuulata raportööri kõigepealt? variraportööride sõnavõttudest jäi mulje, et, et võib-olla toetust ei anta mingil põhjusel, nii et võib-olla parem oleks äh, kui ma vastan siis, kui ma olen raportööri ära kuulanud ja,. jah, ma siin üritasin, ütleb esimees, ajast kinni pidada. Angeelika on vist ka valmis äh, nüüd sõna võtma. ma, Angeelika, ma tahtsin sulle jätta natuke aega enda sisseseadmiseks, aga, aga siis palun. tänan, esimees. suur tänu komisjonile. ma väga vabandan, ma olin tõesti tegelikult minu lennuk jäi hiljaks äh, ja lühidalt vabandan. tahaksin tänada nõukogu ja komisjoni nende töö eest ja teil on õigus, kui te äh, märkasite, et me oleme pisut skeptilised, mul on väga kahju, et nõukogus ei saavutatud kokkulepet, mis puudutab uute temaatiliste valdkondade kaasamist politsei, politsei ja kohtu koostöö vallas äh, kriminaalõiguse alal. see, et need jäävad välja, selle otsustas nõukogu vaatamata komisjoni ettepanekule. sellest on väga kahju äh, nii poliitilisel kui äh, korrakaitse tasandil. Lissaboni kohaselt politsei koostöö, kriminaalvaldkonna koostöö on osa Euroopa Liidu õigusest nüüdsest ning seda tüüpi ülesannetega peakski tegelema ka põhiõiguste amet ja nõukogu sõnum räägib ka põhiõiguste kaitse takistamisest. järjest olulisem on kriminaalvaldkonna koostöö kohtute vahel, politsei koostöö, terrorismivastane võitlus on vaid üks näidetest. põhiõiguste ameti arvamused ja toetus on täna vajalikumad kui kunagi varem, kui me tahame ette valmistada õigusakte kus äh, julgeolek ja põhiõigused on võrdselt tasakaalus. mitte, mitmeaastane raamistik ja selle arutelu avab arutelu äh, määruse osas ja mitmeaastase raamistiku enda osas, rahastamise osas. ja loodetavasti amet saab ka ise oma sõna kaasa öelda ning ma ootan muidugi kõikide huviga nende punktide arutelu variraportööridega me oleme seda ka varem teinud ja siin on komisjoni nägemus tõesti õige. suur tänu, Angeelika. ma olen täiesti, ma usun täiesti sinu transpordiprobleemi selles mõttes, et äh, sellele, mille peal mina olin, jäi ka hiljaks, nii et ma usun sind täiesti. see on esilik märkus, ma olin samas lennukis kui Angeelika eelmisel nädalas, igatahes on üks väga pikk lugu, jätame selle nüüd sinnapaika komisjon on ära kuulnud raportööri ja variraportöörid, kas te võiksite siis vastata? suur tänu, esimees. kõigepealt, ma mõistan raportööri seisukohta. komisjoni ettepanek esitati juulis ja seal me tegime ettepaneku politsei ja kohtu koostöö osas kriminaalvaldkonnas me ütlesime, et jah, et see on väga oluline just põhiõiguste kaitse vajadust silmas pidades ja, ja meil on vaja jõu- ja selgeid äh, andmeid selle kohta, arves-, politsei koostöö kasvab, kindlasti tuleb mõelda põhiõigustele selles kontekstis. Fremp on sellega ka tegelenud juba varasema taotluse alusel näiteks lapsed kriminaalmenetlusest, vanglastest üleviimine, tõlge, info, reisijate andmed, nii et kõigi nende asjadega on Fremp juba töötanud. juulis me tegime ettepaneku, et see võiks kõik olla tõesti järgmise perioodi teemadeks. aga eesistuja juhtimisel olid ka pikad arutelud Frempi töörühmas. liikmesriigid ei suutnud kokku leppida selles küsimuses. ja taaskord me mõistame raportööri seisukohta, kuid meie peamine mure on selles, et põhiõiguste ametil on vaja mitmeaastast raamistikku esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist, selleks et jätkata oma tegevust. see on meie peamine mure. ja tõesti, tundub, et meil on veel pisut aega, aga palun ärge unustage, see menetlus toimub vastavalt aktile kolmsada viiskümmend kaks, seega tuleb nõu pidada ka teatud äh, liikmesriikides rahvusparlamentidega ja meie kogemus on näiteks Ühendkuningriigi puhul on meil näide, kus see konsulteerimine võttis aega kümme kuud. ja olgem ka pragmaatilised komisjon on muidugi avatud aruteludele ja olen igati valmis abistama. see oli nüüd väga selge ja otsekohane sõnavõtt. eesistuja, võib-olla soovite teha mõned kokkuvõtted või proua Niibler soovite tagasi tulla? Te ei pea tingimata, aga kui soovite. ei, ma tahaksin vastata, et me oleme täiesti teadlikud äh, ajapiirangust, me teame, et äh, põhiõiguste amet peab ole, peab suutma toimida aastal kaks tuhat kaksteist, kuid teisalt me oleme siiski poliitiline institutsioon, me tahame teha poliitikat ja me, me tõsiselt usume, et politsei koostöö, kohtute koostöö kriminaalvallas peab olema kaasatud, kuid peame seda arutama veel variraportööridega ja kui me saame kokku enamuse, siis nagu siis me teeme sellise üleskutse, nagu ka varem arutasime raport, variraportööridega. jah, see oli selge seisukoht raportöörilt, kuid mõistame muidugi ka komisjoni öeldut. suur tänu raportöörile ja variraportööride ja võib-olla lõppsõna eesistujalt, kui soovite. ei soovi sõna. hästi, sel juhul kolleegid suur tänu, kõigi seisukohad olid väga selged ja vaatame, kuhu me siis sellega edasi jõuame. tänan kõiki osalemast lõpuni, tänan ka kaastöötajaid, jälle üks pikk tööpäev ja suur tänu kõigile!